Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, kallid kolleegid. tere tulemast äh, meie äh, allkomisjoni kohtumisele. tere tulemast kõigile saadikutele. ja tere tulemast külalistele. ma lähen üle poola keelele, ütleb äh, härra aseesimees. Wszyscy Państwo otrzymali olete kõik saanud, ma eeldan, päevakorra projekti. kas teil on selle kohta märkuseid? tundub, et ei. seega ma eeldan, et me loeme selle päevakorra projekti vastuvõetuks nüüd aga päevakorrapunkt number kaks, juhataja teadaanded kõigepealt äh, on mul äh, häid uudiseid teile nimelt äh, Ameerika Ühendriikidest. Connecticut, veel üks osariik, on teatanud, et nad tühistavad surmanuhtluse äh, tegemist on juba seitsmeteistkümne osari-, seitsmeteistkümnenda osariigiga Ühendriikides, kes loobub surmanuhtlusest ja viimase seitsme aasta jooksul viies osariik, äh, osariigi kuberner äh, selle seadusandluse eelmisel nädalal allkirjastas, äh, see ähm, täitub koheselt, kuid see ei ole tagasiulatuv surmanuhtlus asendatakse eluaegse vanglakaristusega, aga puudutab siis kõiki tulevasi eh, juhtumeid, mitte praegu ehm, käsitluses olevaid ja paar sõna ka Lõuna-Sudaani kohta. konflikt eh, ei ole vaibunud eh, Põhja- ja Lõuna-Sudaani piiridel see regioon, mis on saanud kõige äh, valusama löögi, on Lõuna-Kodofani mägipiirkond, pagulaste hulk, kes äh, Lõuna-Sudaani piiridel varjupaika otsivad, tõuseb iga päev ja praegu on äh, kõige suuremas vangi, pagulaste laagris juba kakskümmend kolm tuhat pagulast karta on, et äh, asi muutub väga tõsiseks, kuivõrd äh, tulemas on äh, suurte vihmade periood ja väga raske on inimestele humani-, humanitaarabi saada. teisel mail võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni, milles nad ähvardavad mõlemat osapoolt sanktsioonidega, kui äh, Äh, vaenutegevusele piiri ei panda ja kui kahe nädala jooksul läbirääkimised ei too tulemust. sanktsioonid puudutavad nii äh, nafta sissetulekuid kui äh, ähm, nõutakse sanktsioonide ähvardusel siis nafta sissetuleku reguleerimist kahe poole vahel ning piiri paikapanemist. Nende kahe riigi vaheline piir on, nagu te teate, üks kõige tõsisemaid probleeme ja tekitab äh, väga suuri raskuseid äh, kahe riigi vahelistes suhetes. ja veel üks äh, märkus teadaannete all. välja on kuulutatud järjekordne näljastreik Palestiinas. meie komisjoni esinaisega võttis üles härra Jakob Iklud, kes on avatud ust, avauksed kampaania juht tegemist on organisatsiooniga, mis koondab sada kümme eh, rahvasaadikut eh, liikmesriikidest ja nimelt eh, kaks Palestiina vangi on juba seitsekümmend kaks päeva olnud näljastreigil. kui nad selle näljastreigiga jätkavad, satub nende olu, elu ohtu lisaks neile on veel seitse vangi, kes on pikka aega olnud näljastreigil. ning viimasel kolmel nädalal on kokku kaks tuhat inimest äh, näljastreigile läinud. kõige sellega seoses on meieni jõudnud ka kinnipidamisasutustes valitseva olukorra kohta infot ähm, vange häbistatakse ja alandatakse ja ka vangide külastajaid näiteks külastajaid, külastajatel palutakse lahti riieldu, riietuda, kontrollitakse läbi äh, nende kehad ja kõik inimõigused on vangidelt võetud, näiteks vangid ei tohi jätkata oma haridusteed ja sellele härra Jasov ka oma teadandes viitas. nüüd neljas teadane Jeemen meie alakomisjoni delegatsioon, mida juhtis proua Lohpiiler ja delegatsiooni kuulusid härra Breda ja härra Howitt, tulid alles eile Jeemenist tagasi, kui ma ei eksi. meie järgmise koosoleku ajal kuuleme me siis täielikku ülevaadet selle kohta, kuidas see visiit läks. ja proua Lohpiiler äh, jõuab veel täna siia ja võtab siis juhtimise üle hiljem. proua Lohpiiler äh, jäi hiljaks, jääb hiljaks sellepärast, et ta tuli alles väga hilja õhtul äh, tagasi Jeemenist. Bahrein. proua Gomes jõudis äh, Manamasse, kuid talle ei lubatud juurdepääsu Bahreini territooriumile, tema külaskäik peatati ta pidi põhjustama, pidi selgitama, miks ta läheb riiki ja esitama nende inimeste kontaktandmed, kes, keda ta kavatseb külastada. seda kõike äh, nõuti temalt, vaatamata sellele, et ta reisis diplomaatilise passiga ja ta selgitas, et ta on rahvapart-, ta on Euroopa Parlamendi saadik. viis tundi hiljem ei võetud mitte mingisugust otsust vastu tema kohta ja talle ei antud juurdepääsu Bahreini peaministrile, kui ta palus kohtuda siis äh, Taani äh, Bahreini päritolu ähm, inimõiguste eest võitlejaga, andes edasi ametivõimudele kontaktid äh, tema juristi aadressi ja nime kohta. ta, proua Koomes palus ka kohtumist ametivõimudega selleks, et äh, rääkida selle inimõiguste eest võitleja isaga. Äh, nimelt äh, eelmisel aastal demokraatiameelsetes ava-, meeleavalduses vahistati siis inimeste, inimõiguste eest võitleja eluks ajaks. üle kaheksakümne kahe aasta, päeva tagasi alustas ta näljastreigi aga Bahreini ametivõimud ei andnud talle sissesõiduviisat äh, härra Koomešile, proua Koomešile ja ta pidi tagasi pöörduma. nii väliskomisjoni esimees härra Brock kui ka meie esimees äh, saatsid äh, kaebekirja selle kohta Bahreini ametivõimudele, Martin Schulz, parlamendi president, on samuti kirjutanud neile samas küsimuses. tahaksin lisada veel seda, et BBC käis e, härra e, Al-Qadawi juures sõjaväevanglas Bahreinis, härra Al-Qawaya ütles, et teda on koheldud haiglas väga hästi, välja arvatud sundsöömine, aga sundsöömist eitab haigla otseselt päev pärast seda visiiti otsustasid kohtunikud, et äh, Al-Kawai ja üheksateistkümne teise dissendi, dissidendi puhul ei peaks olema see kaasus äh, sõjakohtus, vaid asi tuleb üle kanda tsiviilkohtusse. ja nüüd äh, siis Vene Duuma ja sellega seoses toimub kuulamine viimase Troa juhatuse kohtumisel teavitas proua Lohpiiler meid sellest, et Moskvas kutsutakse kokku kuulamine, mida juhitab tuumas, mida juhib tuumaspiiker ja kus räägitakse inimõiguste rikkumisest Euroopa Liidus. eelmisel nädalal sai meie esimees kutse osaleda sellel kuulamisel proua Lohpiller lükkas selle kutse tagasi. samal ajal sai ka härra Brock äh, sellesisulise kutse ja ta ilmselt vastab ka sellele kutsele ja edastab siis Moskvas asuvasse Euroopa Liidu delegatsiooni ähm, vastavasisulise noodi äh, nimelt meie esindaja Moskvas osaleb vaatlejana äh, sellel kohtumisel. Birma, aprillis toimusid valimised ja teatavat ebakindlust on olnud nende valimiste korraldamise osas. oli aga ka ebakindlus selle kohta, kas Aung San Suu Kyi ja tema erakond äh, asuvad oma kohtadele, mille nad on parlamendis võitnud, sellepärast et nad peavad parlamendisaadiku vandena andma vande, et nad austavad põhiseaduse sätteid, aga nad on vastu sellele põhiseadusele, mis demokraatia reegleid rikub. nüüd on aga kindlus majas, uued saadikud asuvad oma kohtadele parlamendis ja nad nimelt on siis andnud nõusoleku põhiseadust austada see põhiseadus aga muidugi on väga kaheldav äh, inimõiguste ja demokraatia osas. meie omalt poolt peame pidevalt järgima, jälgima seda, milline on inimõiguste olukord Birmas. mõned sanktsioonid võeti tagasi, välja arvatud relvaembargo. Euroopa Liit avas hiljuti ka Birmas oma esinduse ja see kindlasti aitab meil veelgi paremini jälgida seda, milline on olukord koha peal ja võimaldab ilmselt saada pidevalt äh, äh, informatsiooni poliitiliste arengute kohta Birmas. siiski tuleb märkida, et Saharovi auhinna laureaat sai esimest korda osaleda väga aktiivselt nende valimiste ajal te, tema erakonna esindatus parlamendis ei ole küll väga suur, kuid sellegipoolest on see signaal, mis sellel valimistel osalemisega anti, väga suur. Aung San Suu Kyi roll on väga suur selles riigis. nüüd Hiina. Chen Guangchengi juhtum ajakirjanduses on sellest viimasel ajal väga palju räägitud äh, Cheng Chengist, kellel õnnestus äh, koduaresti alt pääseda, põgeneda Hiinas. Äh, ta leidis varjupaiga Pekingis asuvas USA saatkonnas. see kõik näitab seda, et inimõigused äh, Hiinas ei ole mitte sugugi teisejärguline küsimus. parlament on äh, tema saatusest rääkinud juba kahe tuhande kuuendast aastast, kui härra Cheng äh, vangistusse määrati. parlament on tema saatusele viidanud ka paljudes järgnevates resolutsioonides ja härra Cheng esialgu plaanis küll Hiinasse jääda. Äh, ta nimelt nõudis seda, et tema õiguseid kaitstakse ja austatakse, kuid üsna kiiresti äh, taotles ta siiski äh, luba lahkuda Hiinast koos USA riigisekretäri Clintoniga samal lennukil. ta sai signaale nii Hiinast Hiina poolelt kui ka USA poolelt, et talle antakse luba lahkuda Hiinast äh, tudengiviisaga, kes siis hakkaks öö, äh, äh, õppima Ühendriikides Hiina ametivõimud viitasid sellele, et selle jaoks on vaja aga kehtivaid reisidokumente ja tudengi staatus on tegelikult selliste dokumentide saamiseks väga hea tegemist oli suhteliselt dramaatilise äh, sündmuste arenguga ning härra Cheng on üles kutsunud, et kongress peaks kuulamise ühtlasi inimõiguste olukorra kohta Hiinas, aga nüüd on olukord siis järgmine. kõrge esindaja parunes Ashton ja Euroopa Parlament, mida peaksime meie tegema? selle dissidendi puhul kas ähm, peaks äh, suurendama sanktsioone äh, ja seega panema ohtu need ähm, põgenikud, kes on äh, palunud varjupaika Euroopa Liidu saatkondades. härra Tšeng on praegu haiglas ja ootab oma staatust. kahjuks on ähm, teadmata kadunud väga paljud tema perekonnaliikmed ja inimesed, kes olid temaga sõprussuhetes meie nõuame seda, härra Tšengi vabadus tuleb tagada ja et tema põhivabadused tuleb tagada. ja selline ebaseaduslik koduarest ja pikaajaline vanglakaristus, mis talle on määratud, ei ole õiglased. ja oluline on see, et nii, et härra Tšeng kui ka tema perekond saaks öö, ähm, nautida põhivabadusi, mis on kõikidel inimestel kuulda on ka seda, et äh, politsei on küsitlenud ka Saharovi kahe tuhande kuuenda aasta laureaati ja härra Tšengi suurt sõpra, aga rohkem me sellest ei tea. nii palju siis esimehe teadaannetest ja teeksin ettepaneku, et läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde äh, päevakorrapunkt number kolm, arvamuste vahetus ÜRO eriraportööriga rändajate inimõiguste osas ja Frontexi tegevdirektori asetäitjaga, kes vastutab Euroopa Liidu rändepoliitika eest naaberriikides ja rändevoogude haldamise eest Euroopa Liidu välispiiridel. kui me räägime rändajatest, siis ei tohi unustada, et tegemist on väga tundliku teemaga, eriti Euroopa Liidu naabruspoliitika kontekstis. ja samuti ka rändevoogude haldamise kontekstis Euroopa Liidu välispiiridel. see tuli selgelt välja Araabia kevade sündmuste ajal ja Vahemere kriisi ajal. meid hoidutud, hoitud kursis nende sündmuste käiguga ja ka äh, sündmuste arenguga Türgi-Kreeka piiril professor Bender eelmisel aastal viis läbi uuringu äh, äh, rändevoogude mõju kohta Euroopa Liidus äh, Ida- ja Vahemere naabruspoliitikaga ja seda tutvustati meie koosolekul kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juunis, võib-olla teile meenub see koosolek, millele järgnesid väga tulised arutelud vastavalt selle uurimusele on tekkinud kahtlusi selle kohta, kuidas Euroopa Liit suudab äh, rändepoliitikat juhtida. kahtlemata on Euroopa Liidu poliitika positiivselt mõjutanud ka äh, riikide rändepoliitika juhtimist, kuid äh, tulemused ei ole alati olnud täiesti positiivsed, kui me räägime rändajate inimõiguste kaitsest kuigi kõik Euroopa Liidu naabruspoliitikas osalevad riigid ja ka kandidaatriigid on saavutanud teatud edu rändepoliitika arendamisel nii seadusliku kui ka ebaseadusliku rände juhtimisel pagulasi ja sisserändajaid peetakse endiselt kõige kergemini haavatavaks inimkategooriaks, kuna nende inimõigusi regulaarselt rikutakse. pagulastel on vähe võimalusi oma õiguste teostamiseks ja õiguskaitse saamiseks. me oleme kuulnud erinevatest allikatest infot selle kohta, kuidas pagulaste, sisserändajate õigusi rikutakse ja seda me näeme peaaegu iga päev televiisori ekraanil. ja teile välja jagatud dokumentidest te näete ka väljavõtte läbi viidud uurimusest koos soovitustega eh, Euroopa Liidu koostöö jaoks ja finantskoostöö jaoks ja ka mõningaste praktiliste soovitustega. Eh, kooskõla eh, Euroopa Liidu sise- ja välispoliitika vahel rändeküsimustes tekitab muret ja tekitab teatud kahtlusi ning tõstatab küsimusi. samas tuleb mainida, et umbes aasta tagasi me esitasime arvamust väliskomisjonis äh, kodanikuõiguste komisjoni jaoks ja see puudutas äh, koostöö jaoks välispiiridel ja see puudutas agentuuri Frontex ja see arvamus just keskendus äh, rändepoliitika sise- ja välismõõtme sidususele. nimetatud arvamuses arutati ka Frontexi laiendatud mandaati, äh, mille suhtes olid teatud mureküsimused just inimõiguste seisukohalt. ja sellest dokumendist pöörduti Euroopa Parlamendi poole võtta ühendust kõikide osapooltega, et välja töötada kokkulepped Frontexi ja kolmandate riikide vahel. täna meil kohal äh, silmapaistvad külalised, nagu ma juba mainisin, ma tänan südamest, et nad said tulla äh,, härra Francois Crepond, kes on ÜRO eriraportöör äh, rändajate inimõiguste küsimuses suur tänu, härra, et te võtsite vastu meie kutse. meie külaline praegu tegeleb Vahemere küsimustega oma töös ja üritab leida vastusi küsimustele, kuidas paremini hallata rändevoogusid Euroopa Liidu välispiiridel, mille tulemusena sünnib raport, mida ta helistab äh, kahe tuhande kolmandal aastal ÜRO Inimõiguste Nõukogule. tere tulemast! ma olen kindel, et te räägite oma äh, missiooni ülesannetest ja ulatusest ja räägite ka nendest väljakutsetest, mis seisavad Euroopa Liidu ees äh, Vahemere piirkonna rändepoliitika juhtimisel. Äh, need väljakutsed on tõeliselt suured, eriti pärast Araabia kevade sündmusi samuti tahaksin avaldada tänu härra Gil Arias Fernandesele, kes on Frontexi tegevdirektori asetäitja, kes samuti võttis vastu kutse osaleda meie koosolekul härra Arjas tutvustab äh, viimaseid arenguid Frontexi töös äh, e. erirõhu adustatakse oma kohustuslikele tööülesannetesse, kuid samuti ka rändajate inimõiguste kaitsele. arvamuste vahetuse käigus anname sõna ka Euroopa Liidu välisteenistuse esindajale ja Euroopa Komisjoni esindajale. härra Dani de Tammemann äh, peadirektoraadis Home on kohal seega äh, te satute küsimuste rahe alla ja ma olen päris kindel, et teile antakse ka sõna, kui selleks aeg saabub. ja pikema jututa annan nüüd sõnajärje üle härra Krepole, ÜRO eriraportöörile rändajate inimõiguste küsimuses. Äh, sõna on teil, härra Krepo. ja kohe tahan teile öelda, et meil on mõningad ajalised piirangud ja palun teil piirduda kaheksa minutiga. Äh, ma oleksin väga tänulik, kui te seda teeksite, palun. Thank you very much, Mr Chair. Äh, tänan, esimees. tere hommikust kõikidele. ma tahaksin tutvustada teile kõigepealt oma volitusi ja seejärel rääkida missioonist ja visandada ka need väljakutsed, mis minu arvates seisavad selle missiooni ees. eriraportöörid kujutavad endast sõltumatud eksperte, kes määratakse ametisse Inimõiguste Nõukogu poolt kolmeks aastaks. minu mandaat on ülemaailmne ja mul on ülesanne uurida rändajate inimõigusi kõikjal planeedil, see on suur väljakutse, ma pean esitama aastas kaks teemaraportit ja Äh, äh, aastas läbi viima kaks missiooni kahte riiki, need on minu põhiülesanded. mul on ka muid kohustusi, vastan äh, kirjadele, riikidele, äh, on individuaalseid juhtumeid äh,, küsimusi seaduste ja määruste kohta, mind toetab inimõiguste kõrge voliniku amet, kuid ma olen siiski sõltumatu ÜRO-st, ÜRO ei maksa minule palka missioon puudutab rändajate inimõigusi Euroopa Liidu piiridel. ma käisin missioonil Albaanias möödunud aasta detsembris, kus ma oma silmaga nägin, milline on Euroopa Liidu koostöö tulemus selle riigiga, see oli äärmiselt huvitav kogemus käesoleval aastal, lähtudes eelnevast kogemusest ja varasematest uh, uuringutest lähtudes ma otsustasin Äh, viia läbi uurimuse Euroopa Liidu piiride kohta, sest Euroopa Liit on muutunud ülemaailmseks tegijateks, on inimõiguste, demokraatia, õigusriigi põhimõtete äh, eeskujuks ja ma pean keskenduma äh, oma poliitiliste Äh, rõhuasetus sellel piirkonnal ja kahjuks on sagenenud ka äh, aruanded inimõiguste rikkumiste kohta välispiiridel. käesoleval nädalal ma kuulastan, külastan Euroopa Liidu institutsioone Brüsselis, kaks nädalat tagasi käisin Viinis. me oleme taotlenud luba ja saanud loa külastada juunis Tuneesiat. me ootame vastust ka Türgilt Äh, juuni külaskäigu kohta ja me kavatseme külastada sügisel Itaalia ja loodetavasti saame positiivse vastuse ka Kreekalt sügiseks. ja me keskendume nimetatud kahe riigi piirile, Kreeka, Türi ja Itaalia, Tuneesi piiridele. Äh, kui äh, valimine Euroopa Liidu piiridest meie raport e, Inimõiguste Nõukogule on kavandatud juuniks kaks tuhat kolmteist ja meid oodatakse ka Brüsselisse aruandluseks Euroopa Liidu institutsioonidele. me saame regulaarselt aruandeid inimõiguste rikkumiste kohta rändajate puhul, kes lähenevad, ületavad või on ületanud Euroopa Liidu välispiiri mõningad äärmuslikud näited äh, näitavad isegi rändajate pagulaste surma Vahemerel, äh, kas piiri ületamise ajal. Äh, meil on ka murettekitavaid ähm, näiteid näiteks füüsilisest ahistamisest piirivalvurite poolt, see ei ole küll väga suur küsimus, kuid seda on esinenud, pikaajalised kinnipidamised, ebainimlikud kinnipidamised, alaealiste laste kinnipidamine äh,, Äh, juurdepääsuõiguste rikkumine ja nii edasi. ühelt poolt need rikkumised võivad aset leida Euroopa Liidu territooriumil, äh, selliseid juhtumeid on lihtsam jälgida, on lihtsam nõuda vastutust, Euroopa Liidus on kehtestatud vastavad mehhanismid, äh, et võtta vastutusele süülised kuid mind huvitab ka see, mis juhtub väljaspool Euroopa Liidu või täpselt piiri peal mis eh, toimub pagulastega ähm, ajal, kui nad üritavad jõuda Euroopa Liitu ja me keskendume Türgis ja Tuneesias just nendele küsimustele, kuna äh, äh, mõlemad riigid on näinud viimasel ajal äh, massiliselt äh, teiste riikide kodanikke üritamas piiri ületada, Türgis näiteks äh, ida poolt, äh, Tuneesias Sahara tagusest Aafrikast ja ma tahan uurida seda, kuidas Euroopa Liit poliitikat, tegevusprogrammid äh, mõjutavad rahastamist nendes piirkondades ja edendavad või takistavad eh, inimõiguste rikkumist rändajate poolt, kes üritavad siseneda naaberriikidest teatud teistesse riikidesse ja seda, kuidas Euroopa Liit oma panust eh, toetab, sidudes eh, majandusliku toetuse piirikontrolli meetmetega just need riigid, kes asuvad Euroopa Liidu välispiiridel äh, ja ei suuda võib-olla inimõiguste rikkumisi ise piiril eh, seirata. isegi kui Euroopa Liit aktiivselt toetab näiteks pagulaste kinnipidamise olukorra parandamist, eh, kuid ei suuda need riigid siiski inimõigusi tagada, võib tekkida jälle sellised negatiivsed juhtumid. Eh, me toetame ka rahvusvahelisi inimõiguste institutsioone, vabaühendusi, Äh, õigusasutuste tööd. küsimus on, kas tegemist on prioriteediga, kui me räägime äh, sisserändajatega rändevoogude haldamisest. küsimus, äh, kuidas vastu võtta selline piiri haldamise mudel, mis on kooskõlas Euroopa Liidu äh, inimõiguste poliitikaga. väga palju on Euroopa Liidu dokumentides viiteid varjupaigasüsteemidele ja vajadusele tugevdada varjupaigasüsteeme no, Euroopa Liidu naaberriikides. see on väga oluline ülesanne ja selles küsimuses on Euroopa Liit äh, tegutsenud väga jõuliselt, kuid äh, varjupaigasüsteem suudab äh, tegeleda ainult väikese osa rändajatega, kes ületavad naaberriikide piiri teel Euroopa Liitu ja varjupaigasüsteemist ei piisa kogu rändajate temaatikaga tegelemisega sest väga paljud pagulased võib-olla ei vaja just seda kaitsemeedet, nad vajavad teisi kaitsemeetmeid. sisserändajad rahvusvahelise inimõiguste äh, ruumis omavad täpselt samasuguseid õigusi kui meie, välja arvatud õigus valida, olla valitud ja viibida riigi territooriumil. kõik teised õigused, võrds-, võrdsusele, diskrimineerimise keelamine äh, kehtivad vastavalt rahvusvahelise inimõiguste seadustele nii äh, riigi kodanikele kui ka sisserändajatele ja seda ei tohi unustada. see on võtmeküsimus, neile kehtivad võrdselt samasugused inimõigused. Mm, minu arvates põhiküsimuseks äh, seal on, et äh, üritatakse neid tagasi lükata ja on vaja äh, reformida ka piiriületussüsteeme. põhjused kinnipidamiseks on alati sageli äh, põhjendamatud ja kinnipidamine peaks olema äh, kasutusel viimase meetmena, mitte esimese meetmena. kinnipidamise kestus äh,, sisserändajaid äh, sageli hoitakse kinni pika aja jooksul, kuid aastaid, kinnipidamistingimused on kohutavad, nii äh, Euroopa Liidu poole peal kui väljaspool, äh, laste kinnipidamine äh, mm, ka esineb Äh, nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liidus, perekondade kinnipidamine, nende õigus äh, ähm, kaitsele, tõlgile, äh, ähm, kaebuse esitamisele on õigused, mida sageli sisserändele ei lubata ja samuti ka majandus- ja sotsiaalsed õigused ebaseaduslikele sisserändajale, õigus kooliharidusele, tervishoiule, naistele, lastele juurdepääs haridusele, toidule, eluasemele ja ka õigus äh, äh, juurdepääsuks tööle, kui äh, nad leiavad tööd, kas ka töökaitsealased normid neile kehtivad. Euroopa Liidu väljakutsed lähitulevikus on järgmised. meil on vaja inimõiguste keskset lähenemist nendes poliitikates, mis käsitlevad rändevoogusid. me peame tagama seda, et rändajate, sisserändajate kohtlemine kõikidel tasanditel Euroopa Liidu poliitikates, Euroopa Liidu territooriumides on esitatud ja ka nendes küsimustes, kuidas Euroopa Liit teostab oma naabruspoliitikat ja koostööd naaberriikidega et ka nendes valdkondades väärtustatakse inimõigusi ja et inimõigused on kesksel kohal ka nendes poliitikates ja nende jõustamisel. me peame kindlustama seda, et Euroopa Liidu poliitika lihtsalt ei lükka tagasi need äh, äh, väljaspool Euroopa Liidu piire, need probleemid ja ütleb, et see ei ole meie probleem, see on nende riikide probleem ja seega me peame tagama, et Euroopa Liidu poliitika mitte Euroopa Liidu poli äh, riikidega siia prioriteediks äh, ka äh, sisserändajate inimõiguste küsimuse. tänan. <clears throat> E, suur tänu. selle sissejuhatuse eest ja nüüd kaheksa minutit ka teile, härra Gil Arias Fernandes suur tänu, härra esimees, suur tänu, et te kutsusite ka Frontexi tänasele kohtumisele. tere hommikust kõigile! kui Frontex selle küllakutse sai, otsustasin ma jagada oma sissekan-, ettekande nelja ossa, keskendudes loomulikult ähm, rändajate õigustele. kõigepealt esimene osa, arengud enne uue Frontexi äh, määruse vastuvõtmist kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus teiseks räägiksin natukene uue määruse rakendamisega seonduvast, kuhu me oleme jõudnud ja milliseid tegevusi näeme ette selleks aastaks. kolmas osa, äh, bilateraalne koostöö agentuuridega, kes keskenduvad inimõiguste küsimustele ning lõpetuseks siis räägiksin kolmandate riikidega koostööst. kõigepealt esimene osa põhiõigused on Euroopa Liidu üks alusväärtustest ja äh, Frontex on kõikides oma tegevustes kahe tuhande viienda aasta lõpust äh, oma ähm, tegevuse algusest äh, nendele tähelepanu pööranud, aga kõige suurem muutus tuli aasta kaks tuhat üksteist lõpus, kui Frontexi määrust parandati. ma alustaksin põhiõiguste strateegiast ja sellega seonduvast tegevuskavast. märtsis kaks tuhat üksteist võttis äh, Frontexi ähm, tegevjuhtkond vastu meie strateegiadokumendi, äh, see kaasas ka Frontexi välispartnerid inimõiguste küsimuses, Inimõiguste Agentuur, äh, ÜRO inimõiguste osakond ja kõrge esindaja, inimõiguste volinik ja terve rida liikmesriikide esindajad oli ka kohal, keskendusime sellele, et Frontex arvab, et põhiõiguste kaitse ja edendamine on lahutamatu osa tõhusast äh, piiri haldamispoliitikast. kõikehõlmavaks äh, strateegia rakendamiseks kõneleja vabandab äh, ja alustab uuesti. tegevuskava võeti vastu septembris kaks tuhat üksteist meie juhatuse poolt, eh, see hõlmab kahtekümmet tegevust selle kohta, kuidas Frontex oma strateegiat rakendab, eh, sealhulgas siis ka, milline näeb välja koostöö meie välispartneritega. tegevused eh, on vastavuses Frontexi põhitegevusvaldkondadega, kõigepealt siis riskianalüüs operatsioonide käigus, siis operatsioonid, haldussuutlikkuse tõstmine ning horisontaalsed tegevused mis on siis äh, välistegevuse ja kommunikatsioonitegevuse osa. järgmisena tahaksin rääkida Contexi käitumisjuhendist, Frontex on selle juhendi välja äh, kujundanud äh, selleks, et seda kasutataks Frontexi operatsioonides ja see kehtib absoluutselt kõikide inimeste jaoks, kes Frontexi operatsioonidel osalevad, kas siis koolitusoperatsioonidel, treening, õpe, vabandust, tegevustes või, või tava, või tavalistes operatsioonides käitumisjuhend näeb ette seda, et kui neid äh, juhendeid rikutakse, eemaldatakse koheselt see isik Frontexi operatsioonidelt. praegu vaatame me üle oma käitumisjuhendit, arvestades uut äh, Frontexi määrust, nii nagu artikkel kaks punkt A seda ette näeb. ja lõpetuseks Euroopa piirivalvemeeskondade profiilid, see on uus termin, mida me kasutame äh, varasemate kiirreageerimisüksuste ja Frontexi piirivalveüksuste kohta. see termin tuuakse sisse uue määrusega. Need meeskonnad hõlmavad siis piirivalvureid liikmesriikidest ning piiri haldamise eksperte liikmesriikidest liikmesriigid panustavad äh, selle meeskonna loomises, loomisse vastavalt konkreetsetele profiilidele, mille kujundab välja Frontex. pärast äh, meeskonda nimetamist äh, koolitab Frontex neid meeskonna liikmeid, eriti mis puudutab Euroopa Liidu ja üle ja rahvusvahelise õiguse osas inimõiguste ja rahvusvahelise kaitse sätete osas teiseks tahaksin siis rääkida sellest, kuidas me kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal seda uut määrust rakendame, ehk teisisõnu, mida me praegu teeme. alustaksin põhiõiguste äh, äh, voliniku loomisest. kakskümmend kuus äh, punkt A artikkel äh, uuest määrusest äh, kutsub üles konsultatiivnõukogu loomise ning inimõiguste voliniku nimetamise Frontexisse selle aasta alguses äh, juhatus äh, selle äh, nõuandekomisjoniga lõi, sinna kuuluvad üsna mitu juhatus, sinna kuuluvad juhatuse liikmed, mitmed liikmesriikide esindajad ja Euroopa Komisjoni esindajad ning lisaks sellele ka partnerasutuste esindajad, sealhulgas siis põhiõiguste mm, ameti esindajad, asüülitaotlejate toetusagentuurist ja teistest agentuuridest. see nõuandekogu no peaks äh, siis äh, suunama äh, meie institutsiooni Frontexi juhtkonna otsuste täitmisel vastavalt siis sellele artiklile. kui me nüüd räägime selle konsultatiivse foorumi loomisest, siis selle peamine missioon on olla toetajaks tegevdirektorile ja juhtkonnale operatsioonide käigus ning näeb ette põhiõiguste strateegia loomist käitumissuuniste väljatöötamist meie operatiivkavade alusel. ette on nähtud, et konsultatiivsesse foorumisse kuulub kolme liiki liikmeid, kõigepealt vabaühenduste esindajad, kes esindavad äh, siis enamust selles konsultatiivkogus, nimelt üheksa viieteistkümnest liikmest tulev vabakondade seas, vabakonnast, teine liik, liikmeid on rahvusvahelised organisatsioonid ja Euroopa Liidu agentuurid, kes keskenduvad inimõiguste küsimusele, kolm agentuuri, kelle osalemine on kohustuslik, kuivõrd nad on konkreetselt määruses välja toodud, EASO, Põhiõiguste Amet ja äh, ÜRO kõrge äh, esindaja amet ja äh, IOM agentuuri esindajad ning äh, Strasbourgi Euroopa Nõukogu samuti on esindatud. juhatuse otsus äh, konsultatiivnõukogu osas peaks tulema selle kuu kahekümne kolmandal kuupäeval. selle määrusega luuakse ka põhiõiguste voliniku ametikoha loomine Frontexi juurde, alaline ametikoht, kes igapäevaselt vastutab juhatuse eest, põhiõiguste volinik peab ka seda konsultatiivfoorumit pidevalt kursis hoidma oma tööga. voliniku määrab ametisse Frontexi juhatus ja seda septembris koht on juba välja kuulutatud äh, ning me loodame, et äh, uus volinik võtab äh, koha üle siis veel enne kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõppu. põhiõiguste volinikul on küll seirefunktsioon, on konsultatiivne kogu see, kes annab konkreetseid suuniseid tegevdirektorile ja juhatusele, aga nüüd paar sõna selle kohta, kuidas peatatakse operatsioonid inimõiguste rikkumiste juhtumite korral. meie määrus näeb ette seda, et kõik operatsioonid peavad olema pideva jälgimise all inimõiguste võimaliku rikkumise puhuks ja artiklis kolm on öeldud seda, et Frontexi tegevdirektor peatab või lõpetab osaliselt või täielikult kõik pilootprojektide operatsioonid, kui ta leiab, et inimõiguste rikkumised on äh, Äh, kas äh, tõenäoliselt pidevad äh, või operatsiooni oluliselt kahjustavad ja praegu Frontex töötab välja sisemehhanisme selleks, et tagada kõikides operatsioonides inimõiguste kaitse planeerimisfaasist kuni selle võimaliku lõpuni. mis nüüd puudutab kahepoolset koostööd meie partneragentuuridega Frontex ja ÜRO, Äh, inimõiguste voliniku ametkonnad, meie koostöö on väga hästi paigas, eriti mis puudutab õppuseid. Äh, ÜRO inimõiguste volinik on ka inimõiguste kontseptsiooni äh, õppeoperatsioonide puhul olnud suuniste koostamise juures, mis puudutab inimõigus, põhiõiguste ametit siis koostöö Frontexiga aitab mõlemat poolt põhiõiguste amet äh, annab meile väga olulisi ekspertteadmisi Frontexi tegevuste kohta, Frontex annab aga logistilist, äh, administratiivset ja tehnilist abi põhiõiguste ametile. lisaks sellele koostöö meie vahel keskendub äh, ka Äh, koolituse ja hea tavasuuniste väljatootmiseks ning äh, põhiõiguste kaitse eesmärgil suuniste loomiseks. Äh, põhiõiguste amet oli ka meie Frontexi meeskonna põhiõiguste alaste koolituste taga. mis nüüd puudutab pagulaste Äh, toetusametit EASO-t äh, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast äh, oleme me teinud väga olulist koostööd nendega, meie osaleme nende juhtkonna kohtumistel. mõned kohtumised EASO ekspertide ja Frontex üksuste vahel leidsid ka sellel aastal juba aset selleks, et täpsemalt määratleda ära koostöövõimalused. eesmärgiks on lähitulevikus äh, vastavasisuline kokkulepe allkirjastada selle ametiga. nüüd meie koostöö kolmandate riikidega, meie peamine eesmärk on äh, hoogustada praeguseid kahepoolseid suhteid naaberriikidega ning äh, ebaregulaarse rände päritolu ja transiidiriikidega. Nende sidemete loomine on Euroopa Liidu jaoks väga oluline, see on põhiõiguste hartas väga selgelt välja toodud Euroopa Liidu kandidaat ja potentsiaalsete kandidaatriikidega koostöö loomulikult on ära teeninud meie eritähelepanu, eriti seda, mis puudutab äh, nende riikide piirihaldusstruktuuride ähm, ühtlustamist Euroopa Liidu piirivalve äh, äh, väärtustega ja loomulikult humanitaaraspektid nende pagulaste puhul, kes tulevad Euroopa Liidu üle mere, on meie jaoks väga olulised. me oleme kuueteistkümne riigi ametivõimudega eh, juba lepingud allkirjastanud ning oleme praegu läbirääkimistega veel üheksa eh, riigi ametivõimudega. sellega ma jõuan oma eh, sõnavõtu lõpu osa, lõpule ja olen valmis vastama küsimustele. panu direktorovi. suur tänu. ja nüüd äh, avan mikrofoni arvamuste vahetuseks proua Lohbeler, meie alakomisjoni esimees, soovib esimese sõna. ma vabandan, et ma hilinesin, ma tulin öise rongiga, kuid ma kuulasin teie ettekannet ja tänan teid selle eest. mul on küsimused, mis on adresseeritud härra Krepole ja osa küsimusi härra eh, Gil Arjasele. mõnikord eh, ka minu koduriigis Saksamaal levivad sellised poliitilised mõtted et äh, rändajate abistamiseks või nende kaitseks, et nad ei riskeeriks äh, Vahemere ülitamisega, äh, luua nõnda öelda vastuvõtukeskused Maagrebi poolel, kus nad saaksid tööd otsida. kas seda mõtet arendatakse edasi ja kui jah, kas teie toetate sellist mõtet, sest on väidetud, et sellisel juhul äh, nai-, neid ei ohusta eh, elu kaotamine või inimõiguste rikkumine. teiseks, et te mainisite neid riike, mida te kavatsete külastada, on selge, et olukord nendes riikides on suhteliselt halb, aga kas te jälgite ka eh, olukorda Euroopa Liidu äh, äh, lähivälismaal, piiridel näiteks Ukrainaga, mitte ükski Äh, Euroopa Liidus väljaspool asuvaid riike ei ole vastavat ÜRO konventsiooni sisserändajate perekonnaõiguste kohta ratifitseerinud. kas teie töös on see konventsioon äh, asjakohane äh, või on see selline konventsioon, millesse keegi tõsiselt ei suhtu? ja küsimus on adresseeritud mõlemale sõnavõtjale. me kuulsime Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusest äh, Itaalia kaasuse puhul millele kaasneb pikk selgitus, et mitte ükski piirkond, ka avamere piirkond Vahemerel, eh, ei ole selline piirkond, kus ei peaks arvestama inimõigustega. me oleme väga tänulikud eh, Euroopa Inimõiguste Kohtule selle otsuse eest, sest eh, kui me koostasime parlamendi arvamust Frontexi mandaadi kohta, siis alati tekkisigi õiguse küsimus, millised milline seadus rakendub avamerel, ei, jäi lahendamata ja nüüd me oleme selles küsimuses sammukese edasi liikunud. ja ma tahaksin küsida seda, kuidas see mõjutab ka teie tööd. küsimus härra Arjasele. Te ütlesite, et alates sellest, kui Frontex alustas tegevust aastal kaks tuhat viis, olete pidanud inimõiguste temaatikat oluliseks osaks teie töös ja äh, kui Frontexi direktor eelmise parlamendi koos, koosseisu ajal esines, ütles, äh, et ta ei saa vastata sellele küsimusele, kuna Frontexil puuduvad volitused inimõiguste kaitseks. Äh, nüüd on teile uus mandaat antud. aga kui tekivad sellised juhtumid, näiteks Frontexi töötajate poolt inimõiguste rikkumine, kuidas te lahendate neid? nüüd on teil vastavas määruses võimalus olemas, kuid kas see oli asjakohane ka enne kahe tuhande viiendat aastat? ja kui teie plaanid täituvad, te suudate täita ka inimõiguste voliniku ametikoha käesoleva aasta lõpuks. ja see tähendab, et sellega ignoreeritakse parlamendi otsust, et volinik peaks tegevusse astuma nii kiiresti kui võimalik kuna meie soovisime sõltumatut inimõiguste volinikku, kuid see inimene äh, määratakse ametisse juhatuse poolt ja peab aru andma juhatusele ja võib-olla te saate vastata küsimusele, miks see protsess on nii pikale veninud. Äh, äh, suur tänu, proua esineja, proua Keller. suur tänu mul on küsimused mõlemale külalisele. härra Kripo, ma ei tea, kas te olete kuulnud Euroopa Komisjoni kavast eh, sisse viia eh, Eurosuur, Euroopa jälgimissüsteem, millel on mitmeid erinevaid komponente, näiteks liikmesriikide vahele koordineerimine, Euroopa Liidus eh, selle tegevuse koordineerimine, sealhulgas ka kahepoolsed kokkulepped kolmandate riikidega, nagu näiteks Tuneesia, Liibüa ja teised, mis asuvad Vahemere lõunakaldalt ja selles sisaldub ka komponent, mis näeb ette piirialade jälgimist, eriti Vahemere ääres ja selleks tehniliste vahendite eraldamist. Frontex ja liikmesriigid saavad teatada kahtlastest alustest, laevadest, mis lahkuvad Tuneesias ja võtta ühendust siis Tuneesia piirivalvega ning paluda peatada need äh, alused. võib-olla siis need inimeste õigusi, äh, kes tahavad lahkuda riiki, saavad rikutud ka non-refulmaani põhimõtted rikutakse äh, kuidas te kavatsete reguleerida seda küsimust ka eelseisvate kahepoolsete läbirääkimiste käigus näiteks Itaalia ja Liibüa vahel küsimus härra äh, Arias Fernandesele. Äh, ma toetan proua Logberili küsimust. miks nii kaua on läinud aega selle voliniku nimetamisel, äh, et ametisse määrata niisugune lihtne isik nagu inimõiguste volinik, sest ametikoht loodi juba siis, kui kehtestati Frontexi koosseisude äh, määrus ja on üle aasta kulunud juba ja äh, ikka ei ole veel töö lõpule viidud. miks kulus nii palju aega, sest nõuandev nõukogu on loodud sellise struktuuri, mis peaks teid nõustama? Te ütlesite, et äh, te töötate välja kriteeriume selle kohta, millal mingi tegevuse peatamine või lõpetamine äh, peab aset leidma, kui kriteeriumid on täidetud. me kuulsime mitu kuud tagasi ka kodanikuühiste komisjoni härra Laidineni suust sama mõtet. tundub, et töö selle kallal on kestnud üle kuue kuu ja pole veel lõpule viidud ja kuidas te lahendate juba olemasolevaid inimõiguste rikkumisi, me teame nendest inimõiguste rikkumiste Kreeka-Türgi piiril, need on väga hästi dokumenteeritud, kuid selle asemel, et peatada Frontexi tegevus seal, te hindate kriteeriume, kas need inimõiguste rikkumised on piisavalt tõsised või mitte, kuid inimõigusi rikutakse pidevalt seal, äh, rikkumised jätkuvad. miks äh, see võtab nii palju aega Äh, kuidas te lahendate neid küsimusi, mis on juba seotud inimõiguste rikkumisega, teil pole veel plaani, teil pole kriteeriumi, äh, äh, kas te juba tegutsete tegelikkuse alusel või te töötate veel teooria kallal ja miks nii kaua kõik see võtab aega? suur tänu, kas veel on sõnasoovijaid, kas veel on soovi küsimusi esitada? mul on küsimus. ma ei tea, kas see on asjakohane või mitte, kuid olles ära kuulanud mõlemad esinejad, tekkis mul küsimus. kas te esindate see kahte osapoolt, mis oma loomult vastandlikud kui ma kuulen sellest, et Frontex tegutseb aktiivselt, ma mõtlen, ahaa tegemist on sellise preventiivse, repressiivse ametiga, kes kaitseb Euroopa kindlust nende inimeste vastu, kes üritavad siseneda selle kindlusesse ja keda on muidu raske peatada äh, politseimeetmete abil. kui ma kuulasin härra Kripood, oli mul hea meel kuulda, et te endiselt rõhutate seda, et ka sisserändajatel on samasugused inimõigused nagu teistel inimestel, kuid samas me teame, et on olemas pagulaste laagrid ja tegelikkuses olukord on hoopis vastupidine. kui me räägime rändajate kohtlemisest, kes on meeleheitlikus olukorras ja see olukord muutub üha raskemaks. ja mul tekkis küsimus, kuidas teie näete oma kahte funktsiooni, oma kahte seisukohta, omavahelisi seoseid? Äh, on huvitav kohtuda teie mõlemaga meie komisjonis, kuid kas te teete ka koostööd? kas te püüate ühtlustada kahe ameti lähenemist äh, rändajate olukorrale maailmas? Uh, thank you very much. suur tänu. kas on veel sõnasoovijaid? tundub, et mitte ka mina tahaksin lisada, et mina igati toetan seda, et me oleme korraldanud koosoleku, mis on pühendatud rändajate inimõigustele. ja selle kohtumise ajal me ühelt poolt kohtume nende organisatsioonide esindajatega, kes tegelevad rändajate põhiõigustega ja teiselt poolt on esindatud Euroopa Amet, mis vastutab ka nende õiguste kaitse ja jõustamise eest, mis seostuvad meie välispiiride kaitsega. ja see olukord muutus eriti teravaks pärast Araabia kevade sündmusi, mille järel rändevoogude surve suurenes nii nendes riikides, kus Araabia kevade sündmused aset leidsid Põhja-Aafrikas ja ka teistes riikides. ka teistes riikides äh, pagulased kasusid ära selle olukorra ja üritasid pääseda Euroopasse läbi nende riikide, kus siseriiklik olukord oli muutunud kaootiliseks ja keeruliseks näiteks äh, Liibüast tulnud pagulaste voog oli eriti dramaatiline ja seetõttu tundub, et meil ei ole piisavalt taustainfot selle kohta, et mõista täielikult seda olukorda. Äh, meedias on küll väga palju kajastusi, kuid need programmid ei ole eriti populaarsed, neid näidatakse televisioonis kas varahommikul või hilisõhtul, kuna need ei ole vaatajate seas eriti populaarsed, kuid siiski nendes programmides eh, kajastatakse pagulaste olukorda sellistes riikides nagu Kreeka näiteks eh, seda kõike süvendab veel raske majanduslik olukord. mis on tõsiseks takistuseks äh, piiririikide suutlikkusele. Äh, sellega on tekkinud raskusi äh, pagulaste keskuste, varjupaigakeskuste rahastamisel ja seetõttu on üha teravamalt esile tõstetud pagulaste inimõiguste küsimus Euroopa Liidu suhetes naaberriikidega ja see on muutunud eriti tähtsaks pärast Lissaboni lepingu jõustumist. ma tahaksin juhtida te, teie tähelepanu asjaolule, et vastavalt Stockholmi programmile Euroopa Nõukogu pöördub institutsioonide poole üleskutsega koostada eh, tegevuskava inimõiguste teemal ka Euroopa Liidu välis meetmete jaoks ja ma tahaksin küsida Euroopa Komisjonilt, kui kaugele on jõutud selle tegevuskava koostamisega inimõigused Euroopa Liidu välispoliitikas. loomulikult eh, tegevuskava ei ole eh, nii-öelda üleüldine poliitika ega ei suuda lahendada kõiki probleeme, kuid meil on vaja väga tõhusaid kaitsemeetmeid, eh, mis aitaksid kaasa nimetatud tegevusprogrammi rakendamisele ja ma kasutaksin nüüd seda võimalust, et küsida härra Arias Fernandeselt järgmist. minu kogemused Euroopa asjade komisjoni esimehena Poolas näitab, et Frontex ei taha eriti teha koostööd rahvusparlamentidega. vähemalt kolm korda kutsusime me Frontexi tegevdirektorit parlamenti ja kolm korda meil see ebaõnnestus. ma tahan öelda, et partnerlussuhted Frontexi ja liikmesriikide vahel, eriti parlamentide Euroopa asjade komisjonide ja siseasjade komisjonidega, on oluline, ilma taolise koostööta on võimatu selle teemalist dialoogi pidada. ja arvestades seda, mida ütles härra Arias Fernandes äh, tundub, et te olete võtnud endale väga palju kohustusi, mille eesmärgiks on tugevdada rändajate inimõiguste kaitset, on räägitud, et rändesurve suureneb, mis tähendab seda, et probleemid teravnevad. ja seetõttu tundub, et parem koostöö Euroopa ametite, parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel ja ka rahvusparlamentide ning liikmesriikide vahel Äh, saaks luua seda hädavajalikku lisandväärtust ja ma kasutaksin tänast võimalust, et veelgi rõhutada taolise koostöö vajalikkust ja ma arvan, et teie poolt esitatud mõtted ja kontseptsioonid on väga huvitavad ja võivad kaasa aidata paremate normide kehtestamisele ning inimõiguste tegevuse olukorra parandamisel. ma küll mõistan, et on olemas ka mõningaid objektiivseid tegureid, mis mõjutavad seda protsessi, nagu näiteks valimised ja valimistulemused. on näidanud, et et Euroopa Liidus levivad nega, levi, levib negatiivne suhtumine pagulastesse Äh, sageli äh, vaenulik suhtumine. kui meie siseriiklikud probleemid teravnevad, siis me sageli vaatame äh, sisserändajatele kui süülistele ja eriti nendes riikides, kus konflikt on teravam ja äh, selle probleemiga me peame tegelema, see on paratamatu. ja meie alakomisjonil on selles küsimuses erilised volitused, nagu härra Keller juba ütles, ka Kodanikuõiguste Komisjon äh, peab rännet äh, üheks põhiküsimuseks, sest sisserändajad, kui nad sisenevad Euroopa Liitu, Äh, satuvad ka Euroopa Liidu sisepoliitika subjektiks ja suur tänu teile ja nüüd annan sõna Euroopa Liidu välisameti esindajale härra Tobi Kingile ja meil on ettepanek piirduda kolme minutiga, kui sellest piisab. sõna on teil. Thank you uh,, Mr Chairman. I will suur tänu, härra esimees, ma tahaksin paari sõnaga rääkida sellest, kuidas välisteenistus nendesse asjadesse suhtub äh, nende riikide puhul, kes äh, asuvad väljaspool Euroopa Liitu ja härra Tannermann räägib siis Frontexist konkreetsemalt. Euroopa Liit on seisukohal, et kui me räägime mm, meie õigluse ja vabaduse turvalisuse ruumist meie välispiiridel, piirikontroll ja ränduse kontrollimine, eh, selles töös on põhiõiguste küsimus ülioluline. kui me teeme koostööd kolmandate riikidega selles küsimuses, on oluline, et kõik riigid täidaksid inimõigusi. Euroopa Liit on täiesti teadlik sellest, et ebare-, ebaregulaarse Äh, rändevastane võitlus võib viia inimõiguste olukorra halvenemiseni ja seega on väga oluline, et regulaarne ränne toimuks äh, kõikehõlmavate strateegiate alusel. ma tahaksin selles kontekstis pöörata teie tähelepanu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta novembri teatisele, mis puudutab äh, globaalset lähenemist rändlusele ja liikuvusele, see on Euroopa Liidu raamistikuks rändepoliitikas selles teatises on rõhutatud seda, kui oluline on pagulase keskne lähenemine, äh, rändaja rä, äh, kesksel lähenemisel, äh, kus tema põhiõigused on omakorda kõige keskmes me ei räägi siin rändevoogudest, vaid inimestest. rändepoliitikad peavad olema kujundatud äh, selliseks, et need vastaksid äh, puudutatud inimeste lootustele ja õigustele ja seega on inimõigused äh, selle globaalse lähenemise läbivaks jooneks ja me üritame inimõigusi parandada nii päritolu, transiidi kui ka siirderiikides ja teatises on öeldud, et dialoog partneritega peaks keskenduma sellele, et inimõiguste Äh, küsimusel oleks kogu äh, rändeprotsessi äh, osas paremini tagatud, kuid teatis viitas kahele konkreetsele probleemile. esimest korda rõhutatakse selles teatises seda, kui oluline on kodakondsuseta inimeste olukord kolmandates riikides ja viitasime ka sellele, kui oluline on määramatuks ajaks või vabameelselt vahistatud inimeste olukorra parandamine ja, ja sellise tegevuse lõpetamine ja komisjon tahab välja töötada meetmed sellise probleemi äh, paremaks äh, lahendamiseks. meie kon-, äh, dialoogides kolmandate riikidega ränd-, rändajate õiguste osas meil on siin mitu lähenemist, kõigepealt on meil alakomisjonid rändepoliitika kohta, mille eest vastutab komisjon ja siis inimõiguste dialoog, mis on välisteenistuse mandaadi alla, all ja muidugi rändajate inimõigused äh, läbivad mõlemat äh, seda, neid mõlemaid dialoog. inimõiguste alased dialoogid, mida meie asutus juhib, äh, nendes me oleme üsna mitu korda esitanud selliseid küsimusi, näiteks nagu piirivalvurite käitumine ja rändajate kaitse, kinnipidamis asutustes tuleb vältida vabameelset kinnipidamist ja õiguskaitse tagada nendele inimestele, kes on piiridel kinni peetud. lisaks sellele oleme keskendunud kolmandates riikides sisse rännanud tööjõu eh, kohtlemisele, eriti nende puhul, kes on kas siis koduabilistena või ehitustöölistena tööle võetud. lisaks sellele oleme rääkinud eh, juurdepääsust eh, pagulastaatusele, kui see on olnud vajalik Need on ainult näited eh, siis sellest, milliseid küsimusi me arutame kolmandate riikidega. kuid pööraksin teie tähelepanu märtsis eh, tehtud avaldusele seoses Liibanoniga. see avaldus eh, tehti pärast Etioopia päritolu koduabilise traagilist surma Liibanonis Euroopa Liit Adam Dicassa surma osas avaldas kahetsust ja nõudis, et Liibanoni ametivõimud äh, uuriksid, äh, mis viis äh, proua Chassa hukkumiseni ja tema juhtum toob jällegi välja selle, kui oluline on kaitsemeetmete ja õigusraamistiku loomine Liibanonis sisserännanud tööjõu kaitsmiseks ja Euroopa Liit on nõudnud kõikide migranttöötajate äh, ja jaoks õiguskaitse tagamise ja nende õigused tuleb igal hetkel tagada. ja läbivad diskrimi-, diskrimineerivad meetmed tuleb peatada. see oli siis ainult üks viimaseid äh, näiteid selle kohta, kuidas Euroopa Liit äh, migranttöötajate äh, olukorrale pidevalt tähelepanu pöörab, aitäh! suur tänu! ja nüüd ma tahaksin sõna anda härra komi-, äh, Timmermanile komisjonist. suur tänu, härra esimees, ma üritan teha nii lühidalt kui võimalik. me oleme kahe tuhande üheteistkümnendal aastal olnud tunnistajaks üsna mitmele muutusele, mitte ainult nende poliitikate osas, mida Euroopa Komisjon on välja töötanud, vaid ka meie nägemuses ja nagu välisteenistuse kolleeg juba viitas Äh, dokument Globaalne lähenemine rändele on üks äh, suuri samme uues lähenemises. see uus lähenemine toob kokku need nõndanimetatud sünergiad, mis tõusetuvad Euroopa Liidu senisest kogemusest äh, ja mis praktika on olnud liikmesriikides ja me oleme üritanud anda siis teatava suuna äh, sellele, et äh, neid mudeleid äh, toestada ja tuua esile need äh, hea tava näitena kolmandate riikidega suheldes. kaks tuhat üksteist muudeti ka Frontexi määrust. komisjoni seisukohast vaadatuna tuleb tunnistada, et äh, pole tegelikult väga palju juhtunud ja ära tehtud äh, kahe tuhande viiendast aastast, kui Frontex äh, tööle hakkas. aga see ilmselt tõusetub sellest, et ähm, Frontex tegutses õiguslikus vaakumis meie äh, oleme oma tegevuses pidevalt põhiõigustele tähelepanu pööranud. kahjuks äh, peame me põhiõigustest rääkides alati ja igal pool ja kõikjal viitama sellele, et äh, Euroopa Liidu välispiiride kontroll on liikmesriikide pädevuses jätkuvalt. liikmesriigid vastutavad selle eest, äh, kuidas pääsetakse nende territooriumile. Frontex on abiagentuur, kes äh, peab tagama institutsioonide vahelise koostöö liikmesriikide vahel Euroopa Liidu välispiiridel. nii et äh, ei saa öelda nii, nagu ma olen teinekord kuulnud, et Frontex vastutab Euroopa Liidu äh, välispiiri kontrollimise eest kahjuks tuleb tunnistada, et isegi see õiguslik raamistik muudetud kujul ei eh, näe sellist asja ette. nii et eh, minu meelest tuleks selles näha öö, eh, selget öö, tunnistust selle kohta, et palju on tehtud, aga väga palju on veel teha. nüüd põhiõiguste kaitse konkreetselt selge on, et ka siin on väga palju veel ära teha agentuuri sees. komisjon saab ainult toetada neid üleskutseid, mida kolleegid täna on juba teinud, et seda protsessi tuleks võib-olla tagant kiirustada ja tagada see, et põhiõiguste äh, volinik ning see ähm, konsultatiivnõukogu kokku tuleb ja volinik ametisse saab ma tahtsin rääkida sellest, äh, mida praegu tehakse ja seega tuleb Eurossari kohta, Eurosuri kohta mm, ka paar sõna öelda, Eurosur on juba arutelul olnud nõukogus, parlament on kaasasusmenetluse kaudu sellesse kaasatud ja hakkab ka selle tööga ilmselt vastu pihta nimelt välispiiride jälgimine on ka üks osa sellest äh, seadusandlusest, kuigi see on juba varasemate seadusandlustega kaetud, kuid eesmärgiks praegu on tõesti nende sünergiate loomine, mida saab kasutada siis, et kui näiteks äh, Vahemerel kuskil mõni laev ulbib äh, või alus ulbib, et siis läbi liikmesriikide vahelise koostöö koos äh, kolmandate riikide ametivõimudega oleks võimalik inimesed sealt ulpivalt aluselt päästa sellepärast et äh, üsna tihti süüdistatakse, kui mitte kogu aeg, äh, süüdistatakse komisjoni äh, selles, et Frontex ei päästa neid inimesi ja jätab inimesed hätta, kes ürita-, üritavad üle Vahemere tulla, mis teinekord võib olla vägagi ohtlik, nagu enamus meist teab. nii palju siis selle kohta, kus me praegu oleme jõudnud oma öö, töödega. Teie küsimus selle kohta, et mis siis seni on tehtud selle tegevuskava raames. selles osas tuleb tunnistada, et jah, tegelikult edusammud on olnud väga suured. alles hiljuti öö, võttis öö, õiguse siseasjade nõukogu oma rände öö, Äh, vabandust, migratsioonialase äh, kõigehõlmava strateegia oma töö aluseks äh, ja loodab, et kõik osakonnad, kes teemaga tegelevad, selle oma töö aluseks võtavad. suur tänu! suur tänu! ja nüüd ma pöördun meie külaliste poole palvega vastata küsimustele ja kommenteerida ka neid aspekte ja hinnanguid, mis esitati. härra Kripo, palun esimesena. suur tänu, esinaine ma vastan küsimustele vastupidises järjekorras. esitati küsimus, kas me olime vastandlikud osapooled, ma ei arva seda. rahvusvahelises õiguses on kirjas, et riigid on endiselt suveräänsed. Äh, riikide territooriumi suveräänsus on üks aluspõhimõtteid rahvusvahelises õiguses. me oleme lisanud uue paradigma äh, rahvusvahelise õigusesse inimõiguste paradigma kõrvuti suveräänsuse ja inimõigustega äh, on kaks paradigmat rahvusvahelises õiguses ja nendega tuleb arvestada, need peavad koos toimima. ma ei arva, et me oleme vastandlikud pooled, meil võivad olla erinevad eesmärgid, kuid me peame tegutsema koos, tagamaks seda, et see, äh, mida ma ütlesin inimõigusi, ei piira ter riikide territoriaalset suveräänsust Äh, see tasakaal on raskesti saavutatav, kuid ma arvan, äh, töö selle kallal on üheks eesmärgiks. mul oli hea meel kuulda Eurosuri kohta, minu jaoks on see veel nii-öelda müstikalooriga kaetud, mul puuduvad üksikasjad selle kohta äh, ja missiooni alguses ma tahaksin lisateavet saada. ma näen Eurosuuris vahendit ja me peame ära ootama äh, kuidas seda vahendit hakatakse kasutama, ma eeldan, et kohtud, kohtute poole pöördutakse mingil ajahetkel eh, küsimusega, kas seda vahendit on kasutatud mõistlikult või mitte. õigus lahkuda on üks põhiküsimusi rahvusvahelises õiguses ja ka seda tuleb analüüsida. meil võib olla mõtteid selle kohta, mis selle eesmärk on, kuid me peame ära ootama äh, Äh, vaatama, kuidas seda vahendit hakates kasutame ja siis andma sellele hinnangu. ja päris kindlasti kohtutel on siis väga palju öelda. mul on hea meel kuulda, et inimõigused välispoliitikas ja vastav tegevuskava on edenenud ma mainisin Stockholmi programmi ja ütlesin, et ma pole sellest midagi kuulnud, mul on hea meel, et asjad liiguvad edasi. Hüüsi otsus, äh, millele viitas proua Lohbiller, jah, inimõigused kehtivad ka avamerel, inimõigused kehtivad iga kord, kui rakendatakse võimu ja jõudu. seega võimu teostamine käib käsikäes inimõigustega, seetõttu me, ka meie peame tegutsema koos ja seetõttu me peame tagama, et inimõigustest peetakse kinni kõikide nende poolt, kes teostavad oma võimu Äh, rahvusvaheline konventsioon äh, pagulaste nende perekondade kaitse kohta. ma olen äärmiselt pettunud isiklikult ja mulle tundub, et ka ÜRO-s äh, leitakse, et kõik riigid ähm, Põhja-Aafrikas ei ole ratifitseerinud seda konventsiooni. see konventsioon kordab üle seda, mis on juba kehtestatud rahvusvahelise õigusega ja kohaldab seda rändajatele nagu ka puuetega inimeste konventsioon, mis äh, täpsustab neid põhjendusi, mis juba esinevad rahvusvahelises õiguses ja kohaldab seda puuetega inimestele. kuulujutud selle kohta, et mõned Euroopa Liidu liikmesriigid oleks äh, äh, ratifitseerinud seda, kui nad poleks saanud telefonikõnesid teises peal, pealinnades, me oleme kuulnud selliseid kuulujutte, me ei tea, kas need vastavad tõele või mitte kuid ma päris kindlasti kutsun üles kõiki riike ratifitseerima nimetatud konventsiooni. see konventsioon ja selle ratifitseerimine tähendaks seda, et võetakse tõsised kohustused eh, kõikide rändajate inimõiguste kaitsel see on oluline ja ma rõhutan, kõikidel rändajatel on sarnased inimõigused, sealhulgas ka e-, ebaregulaarsetel sisserändajatel ja me tean, miks liikmesriigid äh, suhtuvad vastumeelselt, sest peatükis neli räägitakse kõikide rändajate õigustest ja viiendas peatükis räägitakse täiendavatest õigustest äh, regulaarse sisserände puhul mis tähendab seda, et eelmine peatükk kohaldub ka ebaregulaarsetele sisserändajatele ja väga paljud riigid ei taha seda tunnistada. meil peab olema julgust öelda, et kui ka ebaregulaarsetel sisserändajatel on põhiõigused ja neil on, sest kohtud on seda tunnistanud, ja enne kui me seda ei tunnusta, on väga raske luua selline tegevusraamistik, eh, mille, millega inimõigusi ka kaitstakse mind julgustab see, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioon äh, koduabilistele väärika töötingimuste loomiseks äh, on suunatud täpselt samasugusele eesmärgile, äh, tagades kõikidele nii regulaarse kui ka ebaregulaarse sisserände koduabilistele võrdsed tingimused ja nii põhja kui lõuna pool riigid peaksid kaaluma selle ratifitseerimist. et me ei satuks tupikusse oma tegevuses. ja vastuvõtukeskused Äh, ja loomulikult see on üks abivahend, milleks neid keskusi kasutatakse, kui seda kasutatakse harimiseks, koolitamiseks, äh, tervishoiuteenuste osutamiseks, oleks nendest palju abi. kui neid kasutatakse pelgalt kinnipidamiskeskustena, et peatada inimesed nende teel ja nad tagasi saata, võib selle mõju olla kahjulik Äh, nii palju siis nende vastuvõtte keskuste kohta. maapiir Ukrainaga, ma ei saa tegeleda kõigiga, minu tööaega on ka piiratud, mina otsustasin keskuda, keskenduda Vahemerele ja Kreeka-Türgi vahelisele piirile ning Itaalia-Tuneesia vahelisele piirile. ja lõpetuseks ma tahaksin rõhutada, kuigi esimees hoiab juba näppu äh, nupul, ma tahan öelda, et mina oma tööga püüan muuta seda kontseptuaalset raamistikku, seda diskursust, mida mainitud, mida me kuuleme iga päev rändajate kohta. et leida võimalusi selle diskursuse muutmiseks ja viimiseks inimõiguste raamistikku. kui mul see õnnestub, kui mul õnnestub oma panus anda sellesse siis ma leian, et ma olen oma ülesande täitnud. kõigepealt, kuidas vahet teha salakaubanduse ja inimkaubanduse vahel? Äh, inimesed kasutavad sõnu trafficking ja smuggling ühes lauses, nagu see tähendaks ühte sedasama, kui nad oleks samaväärselt andnud. Smuggling, salakaubavedu on äh, äh, vastik, kuid see on päästnud elusid äh, äh tuhanded rändajaid on kahekümne sajandi jooksul äh, sala üle piiride toimetatud, et päästa neid diktaatorite küüsist. me peame vahet tegema näiteks inimkaubanduse ja inimeste salaveo vahel ja äh, salavedu on halb, kuid see ei ole nii hea, halb kui inimkaubandus äh, salavedu on halb, kuid sellega võidakse päästlased elusid ja vot sellist suhtumise muutust tahaksin ma näha järgmiste aastate jooksul suur tänu, härra Krepo. ja nüüd annaksin sõna härra Arnes Fernandesele, Frontexi tegevdirektori asetäitjale. suur tänu alustan inimõiguste, põhiõiguste volinikust ja sellest konsultatiivnõukogust. kaks küsimust esitati selle kohta. kõigepealt see määrus näeb ette juhatuse osaluse mõlema äh, ameti loomise puhul, nii voliniku ameti loomise puhul kui ka selle konsultatiivnõukogu kokkukutsumisel. ja see nõuab äh, juhatuse otsuseid selle jaoks äh, ja otsuse täitmist ja see kõik võtab aega ja alles veebruaris ju selline otsus võeti EASO jaoks äh, loodi alles hiljuti konsultatiivnõukogu, selle jaoks läks poolteist aastat. loodetavasti ülejäänutega ei lähe nii kaua ja viie kuu pärast asi käivitub, septembris see asutav kogu kokku tuleb ja tegelikult minu meelest ei ole liiga kaua läinud selle jaoks sugugi. põhiõiguste volinik, ma ütlesin, et meil ei olnud varem sellist äh, ametikohta nii nagu paljud teised Euroopa Liidu institutsioonid eh, ei saa oma personali suurendada. Eh, see eh, reegel kehtis juba kahe eelmise aasta kohta ja kehtib ka selle aasta kohta ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kohta ja see tähendab seda, et iga uue ametikoha loomiseks peame me nõudma Euroopa Parlamendi toetust paranduseelarvele ja seega ka see voliniku koht äh, tegelikult sõltub sellest ja loodetavasti parlament septembris sellealase otsuse võtab vastu ja me saame selle voliniku koha luua, sellepärast et muidu ei ole see võimalik ka sellel aastal. mis nüüd puudutab äh, põhiõiguste rikkumisi, siis äh, võiks, tuleks siin mainida, et et äh, need eksperdid, kes sellega tegelevad, on liikmesriikidest lähetatud eksperdid ja vastutavad seega siseriiklike äh, ametivõimude ees. aga operatsioonide äh, alases küsimuses otsustab juhatus kahekümne kolmandal mail ja ilmselt peaks selle meetme läbipaistev rakendamine siis olema võimalik ja küsimus selle kohta, et mida me teeme siis, kui me kahtlustame põhiõiguste rikkumisi, siis on ainus võimalus, mis me teha saame, on see konkreetne ametnik eemaldada operatsiooni eest ja paluda, et siseriiklikud ametivõimud rakendaksid tema suhtes siis kas kriminaal- või äh, distsiplinaarkaristusmeetmeid vastavalt siseriiklikule seadusandlusele. aga meie personali puhul isegi enne seda, kui me võtsime vastu äh, käitumissuunised äh, lähtusime me Euroopa Liidu seadusandlusest, mis on vastu võetud selles küsimuses. ja potentsiaalselt, äh, aga seda ei ole seni olnud läinud vaja, oleksime me rakendanud vastavat Euroopa Liidu seadusandlust. nüüd avaldus, äh, mille minu ülemus tegi Frontexi mandaadi kohta, tõsi on see, et meil ei ole mandaati nende siseriiklike äh,, liikmesriikides lähetatud ametnike osas, aga me saame displi-, distsiplinaarmeetmeid kasutada nende suhtes sellegipoolest ja saime seda teha ka enne käitumissuunise vastuvõtmist. ja nüüd Frontexi maine ja selle kohta, mis rahvas meist arvab, kui meid tõesti äh, peetakse Euroopa kindluse lõukoeraks, äh, siis äh, on sellest väga kahju, sellepärast et meie ennast selliseks vahikoeraks ei pea. tegelikult on äh, väga palju andmeid selle kohta, et, et Frontex on päästnud rohkem inimeluseid piiridel kui ükski teine piiriasutus maailmas, nii et me ei keskendu mitte ainult koostööle piiri äh, aladel, vaid meie töös on ka humanitaarosa, me oleme merel hätta sattunud inimesi väga palju aidanud ja päästnud. koostöö rahvusparlamentidega, mul on väga kahju, et Poola parlament meid külla kutsus, aga meie ei vastanud sellele küllakutsele. ma ei teadnud sellest asjast midagi. aga ütlen teile nüüd nii palju, me kohtume pidevalt rahvusparlamentidega ja oleme valmis kohtuma ka Poola parlamendiga. ja oleme valmis äh, osalema igasugustel kuulamistel ja läheme külla nendele, kes meid külla kutsuvad. aga kontrollin äsja äh, tegevdirektoriga, oma ülemusega ja tahaksin teada, miks me nendele küllakutsetele ei saanud äh, vastata positiivselt. loodetavasti ma olen nüüd vastanud enamus küsimustele või kõikidele küsimustele, mis mulle esitati ja jääb üle teid tänada. suur tänu teile, mm, härra Arias Fernandes, ärge nüüd äh, minu sõnu äh, väga tõsiselt võtke selle tagasi lükatud küllakutse eest äh, kes vana asja meelde tuletab, seal silm pea väsil, peast välja, jätame selle nii nagu see on, äh, koostöö rahvusparlamentidega aga igal juhul peaks jätkuma ja äh, see on ju väga oluline Frontexi äh, maine kujundamisel. see on võib-olla peamine põhjus, miks selline asi peaks toimuma. komisjoni esindaja ometigi viitas ka sellele asjale Fronte-, Frontex on tegevagentuur. ja teil ei ole enda sekkumisjõude, mis äh, peaksid konkreetselt siis äh, tegutsema piiri äh, kontrolliga. kui te teeksite koostööd parlamentidega paremini, siis teaksid parlamendid ka rohkem sellest, mida te kavatsete teha nüüd uue määruse alusel. ja seega oleks väga tore, kui oleks kõigil selgelt teada, et kogu see protsess on suunatud tegelikult inimõiguste kaitsele Euroopa Liidus. see näitaks kõik seda, et teie agentuurgi toetab uut Lissaboni lepingu järgset inimõiguste raamistikku. härra Grepo võttis minu meelest väga õigesti kokku tänase arutelu ja viitas kahele väärtusele. kõigepealt äh, liikmesriikide suveräänsus osalt ühelt poolt ja ähm, sisserännanute õigused teiselt poolt. mina arvan, et äh, nii need väärtused kui õigused on üliolulised ja seega on ainus küsimus, millele me peame vastuse leidma, tegelikult see, kuidas need kaks erinevat ähm, poolt omavahel ühtlustada, kuidas tagada liikmesriikide suveräänsus piiridel ja samas inimõiguste kaitse piiridele jõudnutele. aga ma olen täiesti veendunud, et äh, see on pidev teema, mis on äh, kogu aeg arutelul meie komisjonil ja ma tahaksin tänada meie külalisi, et külla tulite ja proua Lohpiiler, võtke juhtimine nüüd üle, aitäh! Thank you very much.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 Um, uh, kolleegid, sõbrad, lähme edasi meie päevakorra järgmise punkti juurde, me oleme juba natuke ajakavast maha jäänud. tundub, et ma ei räägi piisavalt valjult, sest teie räägite samuti valju häälega. Need, kes ei ole otseselt seotud selle teemaga, palun olge vaikselt või lahkuge saalist. kui teile meenub, on meil päevakorras ette nähtud arvamuste vahetus Louis Guillermo Perez Casasega, kes on Rahvusvahelise Föderats-, Inimõiguste Rahvusvahelise Föderatsiooni peasekretär ja meie arvamuste vahetus puudutab äh, endise Kolumbia luureteenistuse DAS Äh, küsimust. võib-olla osadele teist meenub, et meil oli see küsimus ka märtsis päevakorras, kuid tehniliste raskuste tõttu meil ei õnnestunud äh, telefoni intervjuud äh, läbi viia ja seetõttu me lükkasime selle päevakorra meie tänasesse koosolekusse. kuid kahjuks meil tegelikult meil on vedanud seekord, sest härra Peres ei ole mitte täna enam telefoniühendus meiega, vaid on ise isiklikult kohal ja kindlasti see olukord soodustab arvamuste vahetust. ma tahan tervitada ka Kolumbia suursaadikut, kes on meie seas, nii nagu ka eelmisel korral. ja nagu te teate, selle teema puhul äh, ka inimõiguste allkomisjon oli seotud siis DAS äh, leides, et ka meie allkomisjoni tegevust tuleb jälgida, äh, kuna meid kahtlustatakse terroriorganisatsioonide toetamises. ja äh, parlamendi äh, president palus asepresidendil Isabel Duranil äh, uurida DAS-i küsimust. ja kuna Isabel Duran peab äh, üsna pea lahkuma äh,, ma ei hakka seda kogu olukorda kirjeldama ise, kuna äh, seda kommenteerivad ka erinevad eksperdid, annan kohe sõna Isabel Duranile, äh, et ta saaks teavitada meid sellest, kui kaugele ta oma uurimisega on jõudnud. Äh, suur tänu, proua esinaine natukene vähem kui aasta tagasi, juulis kaks tuhat üksteist pärast äh, TASSiga seonduva jälgimist Belgiast läksin ma kümneks päevaks Kolumbiasse just äh, selleks, et äh, saada konkreetne ja hea ülevaade kogu selle Kolumbia endise luureteenistuse TASSi kohta, mis on saanud inimõiguste kaitsjatest, milline osa on olnud poliitikal, meedial, valitsuse liikmetel, assotsiatsioonidel ja nii edasi ja minu meelest on äh, väga oluline kohtuda kõigiga selleks, et saada pilt selle kohta, äh, milline oli siis olukord äh, selle asja osas vähem kui aasta tagasi ähm, Kolumbias. nüüd on muud, möödunud kaheksa ja üheksa kuud ja palju küsimusi on saanud vastas, vastuseid ja paljud on jäänud vastamata isegi kui palju häid sõnumeid on tulnud Kolumbias, uus ohvrite seadusandlus, Äh, luureteenistuste uus äh, seadusandlus. Äh, tollal juulis kohtusime ka juba uue TASi direktoriga, vana TASi direktoriga, kes siis praegu reformib kogu luureteenistuste süsteemi, aga kahjuks ikkagi kaheksa kuud hiljem on väga palju vastamata küsimusi ja eriti ühes osas nimelt Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi ja Belgia roll, nagu te teate nii äh, ka siin Belgias on sisse murtud äh, meiliboksidesse ja pealt kuulatud äh, telefone Tassi poolt ja mul on seni väga raske aru saada, miks praegu juurde, juurdluskomisjon, kes, kelle Belgia öö, on kokku kutsunud, ei ole saanud kohapeal käia selleks, et andmeid koguda. mina arvan, et äh, see TASi äh, asi tuleks minu meelest lahti harutada algusest peale, seda ei ole seni tehtud ja ma arvan, et me peaksime kõik äh, survet avaldama selleks, et see uurimiskomisjon saaks koha peale minna Belgiast siis siin on väga palju elemente, kõigepealt eh, see vana direktor, kes on eh, Panamas eksiilis ja teisi, teised eh, sammud, mis on jäänud võtmata, mis tuleb aga võtta selleks, et asjad hakkaksid muutuma ja karta on praegu see, et asi lihtsalt kaob pildilt selle tassi äh, asjaga ei ole äh, jõutud lõpule, see tuleb lõpule viia, muidu lähevad tõendid kaduma, see on normaalne, et nad lähevad kaduma ja väga äh, tähtis on meie jaoks saada vast-, välja väga selge sõnum Kolumbia ametivõimudele, äh, olenemata sellest, mis saab edasi, ma ei tahaks siin sik-, sekkuda Kolumbia siseasjadesse selles osas, mida nad kavatsevad edasi teha, aga me ootame nendelt väga selgeid signaale selle kohta, et selle asjaga tegeletakse meie uurimiskomisjon peab sinna kohale saama, tuleb saada selge pilt äh, kogu asjaga seonduvast ja Euroopa Parlament kavatseb sellest asjast ka rääkida. Äh, Kolumbiaga järgmise kaubanduslepingu osas äh, arvamused lähevad lahku selles küsimuses, sellest me ei taha täna rääkida, aga sellest lepingust aga sellel hetkel, kui see leping tuleb äh, arutelule ja hääletusele, vaatamata sellele, mis on inimeste seisukoht selle lepingu osas, on oluline see, et selleks hetkeks oled me, oleks meil väga selged signaalid äh, Kolumbia ametivõimudelt, et jah, see uus leping on arutelu ratifitseerimisel, aga me saadame sellegipoolest teile äh, positiivseid signaale selle kohta, et TASi asi lõpetatakse, juurdlus viiakse lõpule ja seda Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendiga koostöö raames ja ma teeksin siis selle lõppjärelduse, et äh, samme on astatud, äh, teatud valgust on heidetud äh, sellele asjale, aga tegemist on tohutu äh, võrguga, sellel on allkihte ja kihte palju, sellesse on kaasatud väga palju inimesi, kogu sellesse afääri ja väga palju inimesi on kannatanud selle asja tõttu, aga tõesti oluline on see, et kui me tahame Kolumbiaga kaubandus- või poliitilisi suhteid või muidki suhteid luua positiivsetele alustele, siis meie demokra-, demokraadid ja eriti selle allkomisjoni liikmed peame nõudma selgust selles afääris, eriti inimõiguste kaitse osas, see on ju ometigi meie raison d'etre, et kaitsta inimõigusi igal pool maailmas ja peame rõhuma sellele, et seda asja arutataks nii palju kui võimalik selleks, et see uurimiskomisjon äh, Belgia ja Hispaania Euroopa Parlamendi nimel saaks kohale sõita ja oma juurdlust läbi viia, meil on vaja väga selgeid signaale, enne kui me septembris hakkame seda kurikuulsat vabakaubanduslepingut Euroopa Liidu ja Kolumbia vahel arutama. nii palju minu poolt äh, ma tahtsin teile anda oma nägemuse asjadest, sellepärast et äh, minu meelest poliitika kujuneb väga tihti ainult signaalide põhjal ja Kolumbias on väga palju probleeme, mis on seni lahendamata ja mis tuleb lahendada peaasjalikult Kolumbias muidugi, aga kui meie Euroopa Parlamendis tahame üldse mingisugust mõjuvõimu öö, omada, siis me peame tagama selle, et see Tassi afäär ei kaoks pildilt, et see asi arut-, juurdlus viiaks lõpule ja me peame lisasurvet avaldama veel enne septembrikuud, enne kui öö, Ähm, see leping tuleb arutelule ja uurimiskomisjon peab Belgiast Hispaaniast saama sinna minna. suur tänu, et ma võt-, et ma pean lahk-, äh, ma vabandan juba ette, et ma pean lahkuma äh, sellel kohtumiselt, aga kavatsen jätkata selle asjaga tegelemist siin komisjonis ja Euroopa Parlamendis laiemalt, ma arvan, et asi on küünlaid väärt, äh, väga oluline oleks see, et me jõuaksime selleni, et see Tassi afäär viiaks lõpule, aga seda selgelt, õiglaselt ja et karistataks neid inimesi, kes on süüdi, sellepärast et see on kogu selle asja peamine mõte, suur tänu. suur tänu, Isabel. ja ma arvan, et äh, me koostame ilmselt ka mingisuguse lõppdokumendi äh, Äh, selle kohta ja võib-olla ka parlamendi asepresidentide seas saaksite sellest asjast rääkida. nüüd äh, sõna teile, härra Peres, kas sas? Eh, suur aitäh! kõigepealt tahaksin osutada äh, siis sooritatud eh, seadusest ülesas, üleastumiste dimensioonile. tegemist on enam kui kuuesaja ohvriga. Need olid inimõiguste aktivistid, ajakirjanikud, sõltumatud poliitikud, aga ka kohtunikud, muuhulgas kohtunikud, kes töötasid põhiseaduskohtus tegemist pole mitte ainult illegaalse telefonikõnede pealtkuulamisega, tegemist on ähvardustega, tapmisähvardustega, see on, tegemist on, pildil on näha ka siin nukku, kes on tükeldatud, neid pilte edastati värviliselt ja niisuguse sõnumi sai muuhulgas meie kohtunike kogu esimees. niisugusi äh, sõnumeid sai muuhulgas inimõiguste aktivist, kellel on kaheksa-aastane tütar ja talle saadeti sõnum, et äh, tütart võiks nagu äh, tinglikult tabada samasugune saatus nagu seda nukku seetõttu niisugused ähvardused mõjuvad hoopis teisel tasandil. Kolumbia on ainus riik, kus on viis kohtunikku, kellel on äh, piirkonnasisene inimõiguste kaitse, äh, kaitse ja kellel on ka isikukaitse selles piirkonnas kohtunikel on niisugust kaitset väga vaja, see ja nad, kohtunikud on korduvalt öelnud, et tegemist pole mitte ähvardusega, mis tuleb terroristidelt, vaid tegemist on julgeolekuteenistustest lähtuvate ähvardustega. ma arvan, et siin on vaja leida järgmistele küsimustele vastus, kas kõik on siiski tehtud selleks, et, et, et üritasi tegevus paljastada ja tema tegevus täielikult päevavalgele tuua. teiseks, kas me võime täna Kolumbia inimõiguste kaitsjatele tõepoolest anda garantii selle kohta, et neid enam julgeolekuteenistuste poolt midagi ei ohusta. kahe tuhande üheteistkümnenda viiendal aastal eh, pidi astuma üks endine julgeolekuteenistuse töötaja Kolumbia eh, kohtukulli ette ja ta mõisteti kahekümneks aastaks vangi. siis eh, keegi tema endinest kolleegidest kakskümmend viis aastat, kahekümne viieks aastaks vangi kuivõrd ta äh, suudeti tõestada, et ta oli moodustanud paramilitaarseid üksusi ja et ta oli tegelenud inimõiguslaste ähvardamisega. Kolumbia ülemkohus öö, äh, öö, äh, mõitis, mõistis ta kahekümne viieks aastaks vangi, samas oli ta tegutsenud enam kui viis aastat Kolumbia Vabariigi presidendi nõunikuna endised TASi kaastöötajad eh, tegelikult vastutavad õiguslikult toimunu eest. samas on riigiaparaat haldusaparaat andnud teada, et eh, nad ei saanud midagi teha, kuivõrd nad kõik kaitse, kartsid omaenda elu pärast. oli seetõttu äh, langetati äh, väga palju äh, kohtuotsuseid kohtuvälise menetluse raames. seega püstitus küsimus, kas need salateenistuste illegaalne tegevus on lõpuks nüüd siis lõppenud, kas nende tegevus on peatatud kuid kahjuks tuleb vastata sellele küsimusele eitavalt. väga paljud inimõiguste aktivistid on jätkuvalt eh, jälitamise objektiks, nad on kas pidanud eluga hüvasti jätma või nad on saanud arvukalt, arvukalt ähvardusi. president Santos on öelnud, et on, toimib nagu selline must käsi, mis püüab öö, äh, sooritatud kuritegusid varjata, hämada, nende uurimist takistada, kuid president Santos ei soovi seda aktsepteerida ja ma arvan, et Euroopa Parlamendi ülesanne võiks olla äh, Kolumbia presidenti De Santose toetamine seejuures me, me endiselt äh, tunnetame selle musta käe olemasolu, see põhjustab meile väga suurt survet. ja nüüd Kolumbia valitsus püüab olukorda kontrolli alla saada. Uribe valitsus püüab reformida Kolumbia põhiseadust püütakse läbi viia põhiseaduse reform, äh, mille kaudu püütakse pa-, panna paika karistusõiguse põhimõtted ja lõpetada karistamatus. väga paljud kolumbialased, sealhulgas kindralid, on astunud juba kohtu ette kuid eh, niisuguse ebaseadusliku tegevuse jätkumine peab olema, peab saama välistatud eh, uue põhiseaduse vastuvõtmisega. on oluline, et eh, inimõiguste aktiviste ei kiusataks taga. seejuures on meie jaoks oluline olla pisevas kontaktis äh, nii nende inimõiguste eest võitlejate kui ka äh, Kolumbia valitsusorganitega. tuleb arvestada, et äh, pidevalt on kasvanud ähvarduste äh, tegemise arv, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tapeti nelikümmend üheksa kodanikuõiguste aktivisti kasvanud on äh, tagakiusatavate arv iseäranis perioodil kaks tuhat kolm kuni kaks tuhat üksteist. tuleb arvestada äh, sellega, et jätkuvalt on tegemist telefonide pealtkuulamise, meiliboksidesse sissemurdmise Äh, ja muude tagakiusamisvormidega, seetõttu ma tahaksin äh, rääkida mõnedest asjadest, mida me soovitaksime teha Euroopal nõnda öelda TAS Euroopa äh, liini, liini ajades, selleks et saavutada inimõiguste rikkumise lõpetamine Kolumbias Äh, on oluline, et Euroopa Parlament, äh, inimõiguste allkomisjon ja äh, meie ühiselt suudaksime panna piiri TASi tegevusele ja selle tegevuse tagajärgedele. meie jaoks on oluline, et Euroopa toetaks inimõiguste aktiviste ja rahu eest võitlejaid Kolumbias. lähitulevikus on oodata ka USA-s järjekordselt kohtuprotsessi, kuivõrd tas jälitas ka Ameerika Ühendriikide kodanikke. proua esimees, ma tahaksin tõepoolest, et te osutaksite omapoolset abi president De Santosele korra majja löömisele, õhu puhtaks saamisele Kolumbias, sest me Kolumbia valitsuselt on vaja nõuda, et sõja äh, väestruktuurid, äh, politsei ja julgeolekuorganid puhastataks lõpuni vanast taagast härra saadik on ka loomulikult selle kõigega väga hästi kursis, aga me peame tunnistama, et äh, olukord sõjaväes on väga äh, keeruline, nende vastu peetakse poliitilist sõda Eh, nemad, nad peavad, eh, palun vabandust, nad peavad sõda inimõiguste aktivistide vastu. me peaksime tegema sellele lõpu, et me saaksime rääkida demokraatia arengust Kolumbias. see tähendab aga seda, et Kolumbia peab läbi viima eh, reforme ja tuleb arvestada, et tegelikult äh, on nende reformide läbiviimine teatud mõttes ohustatud, kuivõrd äh, sõjaväe positsioonid on väga tugevad ja sõjavägi seisab nende reformide vastu. selge on ka see, et igati tuleb toetada põhiseaduse reformi läbiviimist. ja ma tahaksin seda siinkord tõesti rõhutada, et inimõiguste Äh, kaitsel ei tohi me jätta mingit tühiruumi poliitilistele mahitustele. me peame äh, püüdma leida poliitilisi lahendusi, muuhulgas relvakonfliktidele Kolumbias, selleks et riigis valitseks rahu. me peame äh, me arvesta-, me arvestame sellega, et Eh, korra majja loomine Kolumbias, see ei saa olema lihtne, kuid me oleme valmis koos ülemaailmse avalikkusega selle nimel võitlema, see on meie ajalooline vastutus, aitäh. suur tänu, härra Peeres kaasas. ja nüüd ma annaksin sõnajärje üle Euroopa välisteenistuse esindajal küsida, mida välisteenistus teeb Kolumbia suunal, eriti kui me räägime vajadusest kaitsta inimõiguste aktiviste. meie ettepanek on anna kõigepealt sõna Kolumbia suursaadikule. eesistuja vabandab, meil on ka oma kodukorrareeglid, kõigepealt me vaheta-, vahetame arvamust omavahel ja siis, kui suursaadik soovib sõna, annan talle sõna, seega ma palun, et te jätkate me oleme jälginud seda skandaali juba algusest peale. tegemist oli väga tõsise tassiga seotud juhtumiga. juhtumiga, mille me tõstatasime päevakorda kohe, kui see ilmnes äh, kontekstis äh, Kolumbia valitsusega peetud dialoogis Eh, seda teemat on korduvalt tõstatatud ka Kolumbia valitsusega inimõiguste dialoogi raames. me oleme täielikult nõus sellega, mida öeldi inimõiguste aktivistide rolli tähtsuse kohta ükskõik millises riigis, ka Kolumbias, kuigi Kolumbia kontekst on väga keeruline ja seetõttu oleme alati toetanud neid avaldusi, mida on teinud president Santos pärast ametisse astumist, rääkides inimõiguste kaitsjate legitiimsest rollist ühiskonnas. me tahaksime meenutada täna seda, et kui see skandaal puhkes, siis president Santos oli tol ajal kaitseminister ja tema oli esimene, kes nõudis DAS-i Kolumbia luureteenistuse likvideerimist, kuna äh, see salateenistus oli diskrediteerinud ennast. Äh, kui president ametisse astus, täheldasime, et äh, algatati mitmeid uurimisi, mida viis läbi peaprokuratuur ja kohtud mis Kolumbias nagu ka mujal maailmas on sõltumatud ja nagu Euroopaski kohtadel kulub rohkem aega uurimise läbiviimiseks, kuid meie jaoks on oluline lahendada see skandaalne juhtum. nagu me oleme kuulnud, eh, selle skandaaliga on seotud eh, väga paljud toimikud, miljoneid lehekülgi nendes toimikutes ja seetõttu äh, seda asja ei saa uurida äh, kiiresti. on oluline, et äh, Fiskalia on nüüd need toimikud konfiskeerinud ja viiakse läbi uurimist nende isikute suhtes, kes vastutavad selle eest ka väga kõrgetameliste ametnike vastu. härra Peeres juba mainis ka süüdimõistmise äh, kohta käivat kirjavahetust. loomulikult me jälgime uurimiste käiku, ka nende uurimiste käiku, mis on konkreetselt seotud äh, väidetavate süüdistustega tegevuse kohta Euroopas ja ka allkomisjoni vastu suunatud süüdistustega. ja ma tahan teid rahustada, öeldes, et see teema jääb päris kindlasti ka meie päevakorda järgmiste kuude jooksul Äh, lisamärkusena tahan kommenteerida õigusasutuste reformi ja konkreetsemalt äh, sõjaväekohtute staatuse muutmist, milline küsimus ei ole küll otseselt seotud täna arutluse oleva teemaga, kuid tegemist on äh, küsimusega, mis ka meile teatud muret tekitab Äh, äh, kohe selle skandali alguses, skandaali algusest pealt oleme üles kutsunud äh, kõigi nende juhtumite ähm, üleandmist tavalisse õigussüsteemi ja me oleme jõuliselt avaldanud oma muret selle üle, et nüüd on seda sõjaväekohtute pädevust laiendatud ja rahuldusega täheldame, et Kolumbia valitsus on üles kutsunud nende reformide kiiremale läbiviimisele ja meie dialoogis inimõiguste aktivistide Kolumbias saime teada, et seda saavutate tänu Euroopa Liidu poolsele otsesele survele. sellega ma lõpetan. suur tänu, härra Visner. ja nüüd on võimalus komisjoni liikmetele esitada küsimusi ja omapoolseid kommentaare. härra Kluten jaa, tänke schön, ich bin ja eigentlich nicht mitglied dieses ausschusses. aitäh, mina ei ole küll selle komisjoni liige, kuid meie fraktsioon lähetas mind täna siia, seetõttu tahaksingi täna siin ka sõna võtta. Äh, olen tegelenud ka Kolumbias valitseva olukorraga. kõigepealt tahaksin härra Pereskasas südamlikult tänada meile edastatud teabe eest, mina arvates on see praeguses olukorras eriti oluline e, ajal, mil me räägime läbi vabakaubanduslepingu e, üle. see on oluline, et me teaksime, milline on seal valitsev olukord, et me suudaksime seda analüüsida minu fraktsiooni seisukoht on, et me ei peaks senikaua allkirjastama vabakaubanduslepingut, kuni vastuseta on küsimus, et teda siin on püstitatud muuhulgas endise luureteenistuse juhtide ja nende tegevuse osas. härra Peres, kaasas te juba lühidalt peatusite sellel, kuid ma tahaksin teada, kas te saaksite äh, lähemalt äh, tuua öö, äh, väited selle poolt, et vabakaubanduslepingut ei saaks enne alla kirjutada, kui äh, TASiga seonduv on päevavalgele toodud. milline on olukord, äh, millised on suhted Euroopa ja Kolumbia õigusorganite vahel, kuidas see küsimus on läbi räägitud? meie fraktsiooni arvates äh, tuleks lepingu allkirjastamisega oodata, seda enam, et äh, Belgia saadikud on langenud äh, kriminaalkuritegelike rünnete ohvriks ja sa-, leiame, et neid ründeid ei tohi läbirääkimiste käigul, käigus mitte tähelepanuta jätta milline on teie seisukoht? aitäh, aitäh, hea Knut. kas on veel sõnasoovijaid liikmete seast? sellisel juhul, enne kui ma annan teile, härra Peeres, lõppsõnaks võimaluse, tahaksin öelda, et Kolumbia saatkonnast härra Rivera on samuti sõna proovinud kolmeks minutiks, on teil sõnaaeg? palun. Gracias, eh, señora presidenta. Quiero agradecerle. aitäh, proua esimees. kõigepealt ma tänan teid küllakutse eest ja ka võimaluse eest teie allkomisjonis sõna võtta. Äh, tahaksin samuti tervitada proua Ashtoni avaldust teisest maist, kus nõuti tingimusteta kodanik Dolan vabastamist. ta võeti kinni ühe politsei aktsiooni käigus ja ja nüüd on tarvis ta kiiremas korras vabastada. president De Santos ütles juba Singapuris, et ajakirjanikud ei tohi kunagi osutuda sõjavangideks. allkomisjoni sekretariaadile edastasin ka FHIA kirjaliku vastuse, mis öö, äh, kuut-, puudutas ennast, endast märtsis esitatud küsimust. ja kui me räägiksime öö, äh, tänasest teemast, DASi teemast, siis tahan rõhutada, et president De Santos pidas kinni oma lubadusest äh, mis puudutas TASi ja ta novembris saatis selle laiali. prokuratuur ja Kolumbia erihaldusüksused struktureeriti ümber. nüüd on Kolumbias olemas ka sõltumatu kontrolliorgan selleks, et see tegeleks Äh, julgeolekujõudude äh, töötajate jälgimisega, et teostada nõnda öelda tsiviilkontrolli äh, nendes organites töötavate inimeste üle, et, et tagamaks nende tegevuse läbipaistvus. see kujutab endast demokraatlikku kontrolli, mida osutab ka riigi parlament riigi peaprokuratuurile on tehtuks, tehtud ülesandeks tegeleda TASi põhjaliku uurimisega selleks, et tuua päevavalgele kõik need, kes olid seotud kuritegelike mahitustega ja tuua nad äh, kohtu ette. Äh, praegu on kolm inimest juba süüdi mõistetud, muuhulgas ka endine TASi direktor. Äh, mistõttu ma tahan teile kinnitada, et tänasel päeval võib rääkida Kolumbiast kui õigusriigist ja äh, meie püüame äh, kõik selle poole, et ka jätkuvalt kõik need organid, kes tegelevad äh, Eh, kohtumõistmisega, kõik organid nagu uurimisorganid või need, kes tegelevad kohtu kriminaaltehniliste menetlustega, see on, nad kõik on sõltumatud ja nad kujutavad endast Kolumbia õigussüsteemi eh, loogilist, ent samas eh, sõltumatut osa õigussüsteem saab anda tegelikult ju äh, vastuseid äh, nendes küsimustes, milles äh, kohtutes on selgusele jõutud. võin, võin kinnitada, et Kolumbia on tulvil otsustavust kui riik tagada demokraatlik areng ja viia ellu kõik vajalikud institutsionaalsed äh, ja struktuurilised muudatused. selleks, et me ei teeks enam mineviku vigu. aitäh, härra suursaadik. härra Perez-Karsas, palun, et te saaksite küsimustele vastata, ma loodan, et te suudate vastata viie minuti jooksul, aitäh aitäh! kui me, me räägime vabakaubanduslepingust Kolumbia ja Euroopa Liidu vahel, mis praegu on arutlusel Euroopa Parlamendis, siis tahaksin öelda järgmist, et eh, on eh, selles lepingus olemas nüüdsest ka eh, demokraatlik klausel see puudutab tööõigusi ja keskkonnaküsimusi. siin on lisatud mõned kohustused Kolumbia poolele. kuid see on muidugi projekt ja endiselt on probleemne, kas seda lepingut saab ratifitseerida, kui kui Kolumbia endiselt teostab inimeste jälitamist, äh, teostab, ähm, rakendab kuritegelikke meetmeid inimõiguste aktivistide suhtes. Äh, me peame arvestama sellega, et sõlmitakse leping riigiga, kes endiselt äh, äh kes endiselt rikib inimõigusi meil on tarvis eh, inimõiguste kaitsjaid toetada. me peame rakendama meetmeid selleks, et tagada nende julgeolek ja turvalisus. me peame inimõiguste eest võitlejate tööd tunnustama. Eh, president Uribeka neile osutatud surve ju ei lõppenud Äh, De Santos kui endine kaitseminister äh, tegelikult ei ole kõigele eelnevale lõppu teinud ja seda peaks härra suursaadik ka teadma. Äh, ta püüab õigustada samme, mida on ähm, astunud Kolumbia Äh, justiitsminister, ehkki need sammud äh, Ameerika inimõiguste kaitsjate suhtes olid kõike muud kui legaalsed. seetõttu äh, pöördusimegi Pan-Ameerika kohtu poole Eh, sest et meil on tarvis tõepoolest saavutada see, et need inimesed, kes jäljetult kadusid, tunnistataks nende kohtute poolt samuti ohvriteks. meie jaoks on oluline kaitsta demokraatiat ja elu ma ei ole kunagi rääkinud kohtunike kolleegiumitest ja kohtunike organisatsioonidest. ka justiitsministeerium öö, väitis, et nad ei ole seda kohtunike kogu kunagi maininud, kuid öö, see tähendab seda, et neid, meid stigmatiseeritakse, sest nad väidavad, et nad ei ole ennast kunagi rikastanud tänu oma tööga või töö kaudu. ja nad äh, kujutavad ette, et nad võivad senisest õiglasemas äh, Kolumbia ühiskonnas oma tööd lihtsalt jätkata aga meie jaoks on oluline, et Kolumbias oleksid inimõigused tagatud. Teie, härra suursaadik, rääkisite mõningatest arvudest ja isikutest, Eh, kelle suhtes on algatatud uurimine ja te rääkisite ka kohtuotsustest, aga ma tahaksin teie käest, härra suursaadik, küsida. sest seda oleme tegelikult juba korduvalt teie käest küsinud, me oleme küsinud seda president, presidendi justiitsministri ja kaitseministri käest. Jose Miguel Narges, kes oli TASi asedirektor kel, kelle vastu käivitati ka kohtuprotsess, mis puudutas ühe vabariigi senaatori äh, vabaduse, ebaseadusliku vabaduse võtmist kuid äh, äh, tänaseni toimub selle endise TASi asedirektori äh, kaitsmine ja selle, seda kaitseb muuhulgas Kaitseministeerium. me tahaksime siiski teada, kuidas see on endiselt võimalik muidu ei ole võimalik edasi minna, kui niisugused küsimused vastuseta jäävad. suur tänu, härra Perest kaasas, suur tänu, et tulite parlamenti ja nagu me alguses ütlesime, proua Dühan kaudu äh, räägime sellest ka parlamendi presidendi ja asepresidentidega ja nagu ma aru saan, meie välisteenistuse seisukohast äh, nii äh, nemad kui ka Euroopa Liidu delegatsioon jälgivad väga pinevalt väga tõsiseid inimõiguste jätkuvaid rikkumisi. ja kui te äh, tahate kirjalikke avaldusi e-, esitada meile, siis äh, palun tehke seda. aga nüüd siis järgmine päevakorrapunkt. ja kuivõrd olete kenasti vaiki hetkel, kaotasin ära võimalust teid manitseda, et Äh, pidage oma edasisi arutelusid siit saalist väljas ja lubage meil rääkida järgmisest päevakorrapunktist samamoodi vaikuses. nimelt äh, järgmine punkt on siis arvamuste vahetus inimõiguste olukorra kohta Saudi Araabias. minuni on jõudnud info selle kohta, et isegi kui paljud meist teavad seda, et Saudi Araabias inimõigusi väga tihti äh, rikutakse, ei ole Saudi Araabia küsimus meil tihti olnud päevakorras eraldi ma üritan äh, pihta hakata selle aruteluga ja vaatame, mis saab selle arutelu lõpuks, et mida me siis edasi teeme. ma tahan lihtsalt äh, selle arutelu käivitada, öeldes, et Saudi Araabia on ainus suur islamivabariik, islamiriik, mis ei ole äh, kahte peas, pea, peamist inimõiguste konventsiooni vastu võtnud poliitiliste, sotsiaalsete ja kultuur- kultuuriliste õiguste kohta. ning see on ka üks vähestest riikidest, kes eh, ei ole toetanud tuhande üheksasaja neljakümne kaheksanda aasta ÜRO rahu- äh,, inimõiguste ülddeklaratsiooni, kui see ÜRO-s vastu võeti. kahe tuhande üheksandal aastal ÜRO Inimõiguste Nõukogus koostati eh, universaalne perioodiline aruanne, see on protsess, mille alusel erinevad valitsused räägivad omavahel sellest äh, milliseid edusamme või tagasilööke on nähtud? Negative developments. milliseid negatiivseid arenguid äh, on näha? nimekiri selles aruandes on pikk, äh, see on siis kahe tuhande üheksandast aastast, kui te soovite, vaadake seda nimekirja nimelt äh, Saudi Araabia valitsus on seal ka ametlikult öelnud, et nad peavad oluliselt parendama nende äh, soovituste täiteviimist, äh, mida on neile teinud teised, sealhulgas ka Euroopa Liidu liikmesriigid, kes on nõudnud muutuseid. näiteks on nõutud seda, et surmanuhtluse kasutamist piirataks äh, või et näiteks tühistatakse, et iga äh, naiskodaniku üle peab kontrolli omama meeskodanik ja nüüd äh, me kuuleme siis äh, Human Rights Watchi organisatsiooni esindajalt, kui palju nendest nõudmistest on täidetud. tuletaksin ühtlasi meelde, et veebruaris saime parlamendis teada, et Malaisia valitsus on tagasa, tagasi saatnud Hamshi Al-Kaskari Saudi Araabiasse. teda süüdistatakse äh, usuvahetuses ja Saudi Araabias ja teistes äh, Araabia riikides on see surmanuhtlusega kasu, karistatav äh, rahvusvaheline äh, üldsus reageeris sellele väga valusalt, ähm, ka äh, meie president Schulz äh, veebruaris täiskogu istungil nõudis seda, et ta jääks välja saatmata, aga igasugused protestinoodid jäid hüüdihääleks kõrbes ja ma tuletaksin nüüd veel kord seda meelde, et me nõuame jätkuvalt seda, et seda surmanuhtlust äh, täide ei viidaks. ma olen selle kohta kirjutanud ka kirja ja allkirjastanud hiljutise äh, Araabia poolsaarega delegatsiooni poolsele kirjale ja saatsime selle Saudi Araabia suursaatkonda, suursaadikule Brüsselis viieteistkümnendal märtsil. ja ta vastas meile ja ma tsiteerin sõnavabadus on äh, Saudi Araabia kuningriigis tagatud ja teretulnud äh, äh, usu põhimõtteid järgides ja keelatud on Mohamedi solvamine, igasugune Mohamedi üle naermine on kuritegu ja kõikidel kodanikel on kohustus islami õiguse sätteid järgida see vastus äh, näitab seda, et me ei saa ilmselt härra Kashgari juhtumist palju oodata. nüüd äh, räägime inimõiguste olukorrast Saudi Araabias. Äh, mul on hea meel tervitada siin härra Kristof Vilgit, kes on Human Rights Watchi teadlane. me öö, otsustasime, et te keskendute mõningatele inimõiguste probleemidele paljude seas, sest et neid on tõesti väga palju, keskendume inimõiguste kaitsjatele, kes on vahistatud ja keda äh, julgeolekukohus on vangistanud ja räägiksime ka siis naiste õigustest ja ra-, äh, usuvähemuste olukorrast ja siis on võimalus esitada teile küsimusi, aga nüüd sõna teile, härra Vilgi. Madam Chair, eks tänan, esinejana äh,, teie ekstsellents, daamid ja härrad. Saudi Araabia on, on oma ajaloos jõudnud oluline, olulisele ristlikule äh, kriis valitsuses ja, ja on oluline suurendada ka majandus- ja sotsiaalset ja poliitilist kohta äh,. Saudi Araabia tegeleb põhiliselt majanduse valdkonnas äh,, kui inimõiguste kaitsjate äh, kaitse tugevdamisel kaasnevad ka repressioon. kroonprints, eh, eh, kes asus eh, eelmise sultani kohale ja uus kroonprints, kes on kaitseminister on seitsmekümnenda aastas, mis tähendab, et on kolmas põlvkond Abdelazizi kuningriigi asutanud ähm, kuninga kolmas põlvkond. kuuskümmend protsenti üheksakümne miljonist elanikest on alla kaheksateist aastased ja aastakümneid poliitika on olnud asendada üheksa miljonit võõrtöölist Saudi töötajatega ja ka see on praegu peatanud. Äh, ettevõtjad ütlevad, et Saudi araablased on vähem kvalifitseerinud nende töökohtadele ja soovivad kõrgemat palka ja aasta olukord on veelgi hullem Äh, kuningas Abdullah valitsus on teinud suuri investeeringuid selleks, et luua tööstuslinnad selles kuningriigis, äh, toetada äh, haridust ja teadusuuringuid, et mitmekesistada majanduse põhja, mis on praegu naftapõhine ja luua alus tuleviku kasvule kuid ühiskonnas õiguste kaitse toetub rohkem noorele põlvkonnale ja loodetavasti noorel põlvkonnal on positiivne mõju Saudi noored on need, kes selle muutuste äh, mootoriks interneti kasutuse läbi, mis võimaldab uusi äh, suhtlusvorme ja äh, internetipõhiseid ettevõtlusi. Seitse aastat, kui ma alustasin, siis ma pidevalt vestlesin telefonis reformimeelsete Saudi araablaste ja tänapäeval nad kasutavad selleks Twitterit kui me räägime poliitilise kaasatuse suurendamisest ja inimõiguste kaitsest, siis valitsus ei ole nendest küsimustest esirinnes, aga tegelikult noored äh, püüavad teostada uusi vabadusi ja ähm, aeg-ajalt valitsus seda ka sallib. ma räägin pikemalt kolmel inimõiguste alasel teemal ja puudutan ka usu vähemuste küsimused, kes on olulised austuse suurendamise ühiskonna, mm, sõnavabadus, õigussüsteem ja naiste õigused Saudi Araabia ei ole enam vaikuse kuningriik. Äh, äh, seal on kõige suurem Youtube'i allalaadimiste arv maailmas ja väga aktiivne Twitteri kogukond. Äh, Saudi araablased on hakanud tegema nalja ka valitsuse poliitika üle. Need on faktid Saudi Araabia kohta, mida sageli ei mõisteta õigesti Need arengud on toimunud vaatamata valitsuse poliitikule. viimase viie aasta jooksul on Saudi Araabias karmistatud sõnavabaduse alast eh, seadusandlust vastupidi sellele, mida ütles eh, suursaadik. võeti vastu ka äh, küberkaitseseadus, mis on suunatud häkkerite vahel, kuid on kasutatud dissidentide vastu äh,, kes on avaldanud internetis väidetavalt sisu, mis on kahjulik riigikorrale äh, kahe tuhande seitsmendal aastal Saudi Araabia reguleeris elektroonilist suhtlust, nõudes lubasid äh, ja äh, kehtestas piirangud ka äh, emailidele. kahe tuhande kaheksanda aprillis ametlikult pikendati äh, ähm, trükiseadust ka internetitrükistele äh, juulis võeti vastu äh, terrorismivastase seaduse eelnõu, mis lekkis avalikkusele, millega oleks kaasnenud karmimad piirangud ja rasked karistused rikkujatele. Äh, see eelnõu ei ole veel äh, seadustatud ja seda on oluliselt muudetud. augustis kaks tuhat kümme kuningas piiras tõsiselt isiklike mitteusuliste piirangute kehtestamist valitsuse poolt ähm, ametisse määratud Äh, usumeestele äh, äh, internetiveebis, veebilehed ei ole veel registreeritud sagelasi ja kui need blokeeritakse, siis nad kolivad kuningriigist välja ja ainult mõned pressiseaduse rikkumised on avalikustatud. Araabia kevade survel suurenes nõue suurendada poliitilist osalust ja läbipaistvust ja räägiti ka sellest raudsest rusikast, see oli siseministeeriumi avalduses kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aktivistid äh, avaldasid ka oma nõude äh, valida parlament, e, e, eraldi grupeering kutsus üles looma eraldi erakonna ja naised äh, hakkasid võitlema ka valitsuse keelu vastu, mis ei lubanud naistel autot juhtida kuid valitsus nägi selle väidetava erakonna moodustamise ohtu ja nende vastu astuda sammu ja äh, kõik anti kohtu alla, välja arvatud üks. Saudi ametivõimud ja valitsuse poolt ametisse nimetatud usumehed keelustasid kõik avalikud meeleavaldused, ka rahumeelsed selle tulemusena mitte keegi ei läinud tänavatele, ainult üks isik, kes arreteeriti pärast seda, kui ta andis intervjuu BBC-le. ka teine isik, kes avaldas äh, internetis äh, video, äh, peeti kinni ja anti kohtu alla oma rahumeelsete mõtete peal. Saudi Araabia idapoolsetes provintsides, kus asub kaks miljonit šia kodanikku, veebruaris alanud protestid on jätkunud katkemata. julgeolekunõu jõud on arresteerinud sadu inimesi ja hoidnud inimesi vangistuses lihtsalt nende poolt avaldatud kirjutiste tõttu. ja kuigi Shia kogukonna liikmed on üles kutsunud, juhid on üles kutsunud võrdsete õiguste äh, täitmisele. Riadis, Saudi pealinnas väikese protestid äh, pikka aega kinni hoidnud inimeste perekonnaliikmed on tulnud tänavatele märtsis ja detsembris saanud inspiratsiooni äh, Araabia ülestõusust ja ametivõimud arreteerisid enamikku meeleavaldajatest. ei ole äh, Saudi Araabias sõltumatuid inimõiguste organisatsioone, on olemas üks rühmitus küll äh,, äh Saudide poliitiliste ja kodanikuõiguste ühendus, mis loodi kahe tuhande üheksandal aastal selle juhiks on üks ülikooli professor, keda on ahistatud, kellel on kehtestatud sõidukeeld äh,, ja keda on välja kutsutud korduvalt prokuratuuri viimastel eh, nädalatel. Adala, uus organisatsioon, mis loodi kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta veebruaris, ei ole saanud veel vastust oma äh, registreerimise taotlusele, seega Saudi Araabias puudub vabaühenduste tegevust reguleeriv seadus. õigussüsteemist äh, on kokku lepitud ühes prioriteedis vabastada need tuhanded pikka aega kinni hoitud inimesed, keda on kinni äh, hoitud kahe tuhande kolmandast aastast alates terrorismivastaste reidide ajal. Äh, siseministeerium soovib jõuda kohtumenetluseni sa-, sajad, sajad inimesed on juba kohtu läbi teinud, enamik on süüdi mõistetud, sageli suletud uste taga, ilma kaitseadvokaatidega, kuid väga paljudel juhtudel valitsuse poolt määratud advokaatide kaitse all ja, ja äh, ajakirjanike ei ole lubatud liige. Äh, kuid äh, nüüd on hakatud selles kohtus, kohtud pidama ka rahumeelsete nõnda terroristidele nagu üks isik, kes möödunud kuul süüdi mõisteti, kuna ta kutsus üles nende kinnipeetavate vabastamisele <clears throat> ja kritiseerinud ka usuäärmuslust internetis kahe tuhande seitsmendal kuningas äh, Abdullah algatas õigusasutuste reformi, andes kohtutele suurema sõltumatuse, investeerides koolitusse ja erikohtute loomisesse. Saudi APRO organisatsioon, mida mainisin, on kasutanud edasikaebumise äh, vaidenõukogu võimalust, et edasi kaevata omavahelise kinnipidamise ja piinamise vastu kuid endiselt ei võta keegi vastutust nende piinamiste eest. Human Rights Watch äh, on äh, tuvastanud kolm konkreetset juhtumit, kui ülestunnistused on saadud piinamisedel Amiri Jadalt, kes oli Iraagist, äh, kelle käed ja jalad rak-, raiuti maha <clears throat> mittevägivaldse röövimise tõttu Äh, ja nüüd rääkida Saudi Araabia kriminaalõigustikust, selline asi puudub. Saudi Araabias puudub karistusseadustik ja puuduvad ka kohtupretsedentide süsteem, millega kehtestatakse konkreetselt, mis on kriminaalne süütegu. Äh, prokurörid ei hinda seda, kas äh, toime pandud süüteod on kooskõlas ka ametlikult määratud kriminaalkuriteoga ja võidakse kriminaalkorras kohtu mõista ka ko õpilased, kes kohtu, eh, koolis spikerdavad. nagu suur ütles, eh, ühesõnaga islami seadusi tõlgendatakse, see ei ole kirjas. Eh, viimastel nädalatel on esitatud süüdistusi kohtusse ka inimõiguste kaitsjate vastu et neid seaduslikult lahutada nende abikaasadest, nimetades neid äh, Äh, ateistideks näiteks kehtestati ühele isikule reisikeeld, kui ta pidi reisima USA-sse, et saada sealt stipendiumi. ja nüüd on ta äh, sunniviisiliselt lahutatud oma naisest. naiste õigused äh, on samuti väga vastuoluline küsimus Saudi Araabias. ma olen korduvalt kuulnud sõpradelt sellest kuningriigist, et Saudi-Araabia liigub õiges suunas. septembris kaks tuhat üksteist kuningas Abdullah teatas, et Saudi naistele antakse poliitilised õigused, et Saudi naised äh, äh, määratakse ka nii-öelda äh, kvaasiparlamendi suure nõukogusse ja et neil on õigus osaleda ka omavalitsuste valimistel omavalitsuste valitsused toimusid detsembris kaks tuhat üksteist, need olid teised valimised, üheksakümne miljonist Saudist pooled olid mehed ja noorukid, kuuskümmend protsenti olid alla kaheksakümne aastased, viis miljonit olid nad valimisõiguslikud, nendest seitsesada tuhat ainult käis valimiskastide juures. nõukogu pooled kohad olid ainult valitavad, teised pool, teine pool, viiskümmend protsenti on valitsuse poolt nimetatav. ja seetõttu äh, Saudi naiste seas oli osalusprotsent väga madal äh, ja võib-olla ainult seitsekümmend tuhat naistest kunagi tulevikus osaleb valimistel. see oli küll sümboolne äh, žest äh,, kuid äh, me ei peaks laskma ennast äh, sellest petta. kuningas on lubanud avada ka tööjõuturu äh, Saudi naistele ja igati tuleb tunnustada seda. Äh, naiste osalus tööjõuturul on väga madal kuskil, kuskil viisteist protsenti nagu teistes Pärsia lahe riikides, kuid maailma mastaabis väga madal Äh, üle kolmesaja kolmekümne tuhande naise on töötud, kellel on küll bakalaureuse, magistri ja doktorikraad Saudi Araabias ja töötuse protsent naiste seas on neli korda kõrgem kui meeste seas kahe tuhande kümnenda aasta statistika järgi kuid. kuid kuuskümmend protsenti äh, üliõpilastest Saudi ülikoolidest on naisüliõpilased ja kõige suurem saavutus, kui naiste pesu osaga, äh, osakondades nõuti et, et kuuskümmend protsenti müüjatest oleks naised. Äh, see jõustus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, isegi selliste väikeste sammude jõustumiseks äh, kulub palju aega. põhiküsimused naiste puhul on jäänud muutumata, vaatamata lubadusest reformida meessoost eestkostjate süsteemi, midagi ei ole eriti muutunud ainult vahe on see, et naistel on nüüd lubatud hotellis peatuda ilma meessoost eeskostjata, kuid naised ikka peavad taotlema luba oma meessoost nais-, eeskostjata, kui nad tahavad reisida, äh, käia ülikoolis, töötada või äh, saada tervishoiuteenuseid. Äh, sugudevaheline segregatsioon jääb endiselt ka normiks ka töökohtadel naised on halvemas olukorral ja sport on selles suhtes väga heaks näiteks Saudi Araabia poliitika naistepoliitika suhtes. naised on keelustatud spordi tegemisest kuningriigis sada viiskümmend kolm spordiklubi, mitte üheski ei ole naissportlaste osakonda, valitsuse, riigikoolides on kehalekasvatus ainult poistele, naiste, tüdrukutele ei ole. kahe tuhande kümnenda aastal valitsus äh, sulges need äh, spordikeskused, mis olid mõeldud naistele. ja loomulikult eh, küsimus on ka olümpiameeskonnas ja kui eh, naised sellesse olümpiameeskonda lülitatakse, siis neil peab olema eeskostja, aga nad peavad olema vastavalt ka riietatud. rääkides usuvähemustest, mul on vaja raske tuua mingit tendentsi kuid aeg-ajalt me kuuleme eh, tõsistest raskumistest ja seadusrikkumistest kristlaste suhtes ja ka šiia äh, vähemuse diskrimineerimisest, äh, kelle, kes on seatud halvemasse olukorda ühiskonnas ja tööturul ja kellel ei lubata vabalt oma usutunnistust teostada kuid üha rohkem suureneb nende saudide arv, kes ei karda oma mõtteid välja öelda, kuid arvestades valitsuse poliitikat, me ei peaks eriti optimistlikud ei ole. Äh, need endiselt ahistavad ja taga kiusavad need, kes soovivad reformide kiiret elluviimist äh, tegelikult äh, Saudi valitsus ei jõua järele kodanike soovidele, ühiskond liigub kiiremini edasi. Nad ütlevad, et andke meile aega, me liigume õiges suunas. ma ei eita, et Saudi Araabias on ka positiivseid muutusi, kuid nende muutuste tempo jääb alla Äh, ühiskonnaliikmete ootustele. suur tänu, härra Vilke, selle väga üksikasjaliku ja faktiline põhineva ettekande ja arengute tutvustamise eest. ja nüüd ma annan sõna härra Bussinile Euroopa välisteenistuses, kes on Pärsia riiki, Pärsia lahe riikidega koostöölaua ametnik ja härra Antonis Aleksandridis, kes on äh, äh Pärsia lahe riikide lauaametnik suur tänu ja suur tänu härra Vilkele selle väga põhjaliku ettekande eest. Euroopa välisteenistusena loomulikult jagame me väga paljusid muresid, äh, mis äsja esile tõsteti. ma tahaksin aga rõhutada seda, et me üritame vahetult neid küsimusi Saudi Araabia ametnikega arutada nii tihti kui võimalik, nagu te teate, välisteenistusel on Riyadis ka oma esindus. ja toimub pidev dialoog. võib-olla see ei ole alati nii avalik, kuid me peame pidevalt dialoogi Saudi ametivõimudega kõigis nendes küsimustega mis meile kõige rohkem muret tekitab? kõigepealt surmanuhtluse äh, rakendamine Saudi Araabias. seda küsimust me tõstatame sageli, meile teeb muret äh, surmanuhtluse määramiste suur arv ja hukkamiste suur arv, sageli ka nende kuritegude puhul, mida sageli ei peeta rasketeks kuritegudeks äh,, igal juhul on see murettekitav tendents. teine murepunkt meie jaoks on sõnavabaduse küsimus. ja kolmandaks rõhutaksin ka usuvabadust, usuliste tõekspidamiste vabadust. kõik mainitud küsimused on pidevaks teemaks meie läbirääkimistel Saudi Araabia ametnikega ja ka kõikide teiste Pärsia lahe riikidega. ma tahaksin rõhutada siin, et märtsi lõpus toimus Euroopa Liidu ja Pärsia lahe riikide kõrgete ametnike kohtumine ja üks päevakorrapunkte puudutas ka inimõigusi ja selle raames me edastasime meie mure ja sõnumid äh, Pärsia lahe riikide koostöönõukogule, toimus väga avameelne elav arutelu nendes küsimustes. ja see teema esineb regulaarselt ka kõige kõrgemal tasemel toimuvatel kohtumistel ministrite tasemel. Äh, need on iga-aastased kohtumised, viimati äh, Abu Dhabis aprillis kaks tuhat üksteist. ka siis arutati inimõiguste küsimust räägite nendel teemadel, mis on äh, kokku võetud ka äh, kohtumiste lõpus avaldatud ühiskommunikees. ja loomulikult me jätkame arutelusid nende küsimuste üle kuue Pärsia lahe riigiga pluss koostöö nõukoguga. järgmisel eelseisval ministrite taseme kohtumisel Eh, mis leiab aset loodetavasti paari nädala pärast. lisaks sellele, kui me räägime Saudi Araabiast, mainiksin, et läbi meie Riadi esinduse me üritame arutada ka üksikuid juhtumeid, mainiti juba härra Kashkari juhtumit, kuid on ka teisi juhtumeid, mis on sattunud meie tähelepanu keskmesse kui me saame vastavat teavet inimõiguste organisatsioonilt või Euroopa Parlamendilt läbi parlamentaarsete küsimuste, me alati üritame neid üksikuid juhtumeid arutada ka Saudi Araabia ametivõimudega ja enamikel juhtudel meil õnnestub dialoogi pidada, kuigi ma ei varja ka seda, et mitte alati ei ole need dialoogid kõige lihtsamad kuid vähemalt meil õnnestub teavitada Saudi Araabia ametivõime oma muredest. nagu ma ütlesin, see on oluline osa meie suhtlusest nii Saudi Araabia kuningriigiga kui ka kõikide teiste Pärsia lahe riikidega ja me päris kindlasti jätkame sellealast tööd ka tulevikus ning rakendame kõiki neid meetmeid, mis on hädavajalikud meie arvates ma ei tea, kas mu kolleeg soovib mind täiendada. Thank you very much, madam. Äh, suur tänu, äh, proua esinaine ja suur tänu, härra Vilge, ka teile selle väga ülevaatliku ähm, ülevaate eest. ma tahaksin natukene rääkida meie poliitikast Saudi Araabia ja inimõiguste kontekstis. ma ütleksin, et nii kahepoolsete suhete kontekstis kui ka suurema, laiema koostöö kontekstis oleme me pidevalt inimõiguste küsimusi esile tõstnud nendega nii üldiselt rääkides kui ka konkreetseid kaasuseid välja tuues. Te räägite härra Kashgarist siin, meie viimaste teadete kohaselt härra Kashgari ei ole enam äh, surmanuhtlusega karistatud, vaid tundub, et talle on äh, antud armu ja ilmselt äh, määratakse talle väiksem karistus ja viimase info kohaselt on ta praegu koduarestis ja Saudi ametivõimud äh, nõuavad seda, kuivõrd see on väidetavalt tema enda julgeoleku huvides. Te rääkisite ka äh, Al-Hodanist, äh, kes äh, Äh, praegu äh, selle nii-öelda äh, vihapäeva tund-, tund-, toimunud meeleavalduse pärast on vahistatud ja rääkisite ka härra Bejadist ja idaprovintsis toimuvast, me jälgime kõike, ka neid üksikuid juhtumeid väga pinevalt, me oleme pidevas kontaktis Saudi Araabia ametivõimudega läbi meie Rihadis asuva esinduse ja oleme igapäevaselt asjade arenguga kursis ja ma tahaksin veel rõhutada seda, et mis puudutab meie lähenemist inimõiguste küsimusele Saudi Araabiaga, me oleme pidevalt nende ametivõimu, võime julgustanud keskenduma tulemustele, kõigepealt äh, äh seadusandluse ülevaatamine, kolm aastat tagasi Saudi Araabia nõustus terve rea äh, suunistega ja äh, soovitustega, me ootame endiselt, et nad neid soovitusi täidaksid, see puudutab kõigepealt äh, naiste äh, olukorra parandamist, äh, nende ja ka kogunemisvabadust ja sõnavabadust, nagu te ütlesite, meedia ähm, kontekst on väga tihe Saudi Araabias äh, ja meie kontaktid meediaga on väga head, peaaegu sama head kui Egiptuses ja, ja nendele tulemustele tuleb rõhuda. härra Kassini rääkis, et äh, kõige olulisem meie jaoks äh, on surmanuhtluse küsimus. me tõesti julgustaksime Saudi Araabia ametivõime, kui mitte keelust tühistama surmanuhtluse, siis vähemalt välja kuulutama moratooriumi ja et vähemalt miinimumstandardeid rakendataks nii, nagu meie oleme oma suunistes eh, ECOSOC-i eh, garantiide dokumendis eh, viidanud. suur tänu, suur tänu, et andsite ülevaade, tõite teateid ka härra Algadari kohta, minu viimased teated tema kohta on sellest ajast, kui kirja saatis härra Schulz, nüüd saab sõna, saavad sõna meie kolleegid, äh, härra suursaadik, enne kui teie saate sõna, ma peaksin andma sõna saadikutele, kas nad soovivad äh, äh, küsimusi küsida või kuidagi kommenteerida seda. kui ei, siis mina olen ju ka ometigi liige härra Pusini, loomulikult on teretulnud, et teil on nendega väga palju kontakte, aga kas see nii-öelda vaikiv diplomaatia, mida te kasutate, kas see on toonud ka mingisuguseid äh, positiivseid äh, lahendusi konkreetsete inimeste äh, saatuse osas, kes praegu on vahistatud ja keda süüdistatakse inimõiguste vastaselt? Mm. Well, I am almost obliged to say yes ma peaaegu vist pean ütlema jah. ja jah teile ka ütlen, sellepärast et ma arvan, et tõesti avatud dialoog, kaasa arvatud üksikjuhtumite kohta, võib tuua üldisemaid positiivseid lahendusi ja äh, on üsna palju sellist juhtu, kus me oleme kasutanud seda teie poolt äh, paiksvaks äh, diplomaatiaks nimetatud äh, meedet, vaid pigem sellist, ma ütleksin, et see on selline mitteametlik dialoog, on toonud häid tulemusi, nii et ma olen vägagi positiivne nende äh, tulemuste osas, mis need dialoogid Saudi Araabia ametivõimudega on ka üksikjuhtumite puhul toonud. suur tänu ja nüüd suursaadik äh, Al-Satra, kui ma õigesti mäletan, siis äh, teie varem meie aruteludel ei ole käinud äh, siin äh, inimõiguste allkomisjonis. Äh, suur tänu selle huvi ülesnäitamise eest. ja enne kui sõna teile üle annan, ütleksin veel nii palju, et meie komisjonis kehtib selline reegel, et suursaadik, kes sõna soovib, selle sõna saab, aga tal on kõneaeg kolm minutit kui te tahate omalt poolt lisa öelda, siis võtame kõik kirjalikud äh, selgitused hea meelega vastu. aitäh. suur tänu, proua esimees. ma olen nõus, kolmest minutist ilmselt ei piisa, aga kasutame siis seda kirjaliku selgituse võimalust kindlasti. lubage kõigepealt öelda, et Saudi Araabia kuningriik on suveräänne Araabia Islamivabariik, äh, äh, islamiriik, vabandust, äh, meie põhiseadus põhineb islami seadusel, šariaadil, Koraanil ja, ja prohvet Muhammedi õpetlustel. see islami usk on sallivuse ja õigluse usk ja me kutsume üles inimõiguste austamisele ja kaitsmisele meie äh, valitsusseaduse artiklis kakskümmend kuus on öeldud, et riik kaitseb inimõigusi vastavalt islami šariaadi õigusele. ja proua esimees, minu kuni, meie kuningriik on liitunud paljude rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingutega, näiteks äh, igasuguse rassipõhise diskrimineerimise vastase konventsiooniga, igasuguse naistevastase diskriminatsiooni, diskrimineerimise konventsiooniga ja konventsiooniga, mis puudutab teisi inimõig-, inim-, ebainimlikke või alavääristavaid äh, meetmeid inimeste vastu kasutusel, ka laste õiguste konventsiooniga oleme liitunud ning ähm, paljude teiste konventsioonide ja lepingutega. siseriiklikul tasandil kahe tuhande viiendal aastal lõime me inimõiguste komisjoni, tegemist on valitsuse organiga, mil, mis vastutab otseselt peaministri ehk meie kuninga ees ja tagab äh, selle, et kõik valitsusorganid äh, tagaksid inimõiguste kaitse kogu oma tegevuses ja nendel on ka kohustus äh, jälgida kõikide valitsus või mitte valitsusametite tööd. kahe tuhande kuuendal aastal loodi rahvuslik inimõiguste sihtasutus, see on äh, vabaühendus, mille eesmärgiks on inimõiguste äh, teema tutvustamine Saudi Araabias ja ning inimõiguste levitamine. proua esimees, Saudi Araabia pärast äh, kuningriigi loomist on pidevalt pingutanud inimõiguste kaitse nimel, seda islami šariaadi kohaselt vaatamata sellele, et me oleme hiljuti sattunud äh, äärmuslaste ja terrorirünnakute ohvriks, meie vastu suunatud rünnakute vastu me oleme astunud, ühiselt oleme võidelnud äh, just nimelt mõtteviisi vastu, mis selliste rünnakuteni viib, aga inimõigusi ei ole me selles võitluses unustanud proua esimees, naised annavad poole Saudi Araabia ühiskonnas ja mängivad ühiskonna arendamisel väga suurt rolli. Saudi Araabia on naistele andnud rohkem õiguseid, kui on kirjas üheski deklaratsioonis või lepingus täna on Saudi Araabias seadusandluse kohaselt naised, eriti tööhõive, põhiõiguste ja hariduse osas äh, meestele võrdsed partnerid. kõike seda troonib kuningas Abdullah avaldus anda naistele äh, juurdepääs Shura nõukogudele, nõukogule Saudi Araabias. nimelt on tegemist tegemist äh, assotsiatsiooniga, mis on osa rahvusvahelisest parlamentaarsest assotsiatsioonist. see annab naistele õiguse olla äh, kandidaadiks järgnevatel kohaliku omavalitsuse valimistel. lõpetuseks proua esimees vastavalt äh, tööle mis on ära tehtud Saudi Araabias inimõiguste kohta, on kõigile teada ja me oleme olnud selle tunnustuseks aastaks kaks tuhat viis ÜRO Inimõiguste Nõukogu liige ja meid on sinna kolmandat korda järjest tagasi valitud. suur tänu, proua esimees. suur tänu, härra suursaadik. ja kui soovite ja mina tegelikult oleksin väga huvitatud sellest, kuidas te te viite ellu neid muutusi, mis on ette nähtud, äh, kuidas on nende konventsioonide täitmisega ja kas te loobute ka nendest reservatsioonidest, mida mõned, äh, mida te olete mõnede konventsioonide osas teinud ja mis lähevad vastu terve konventsiooni mõttele, näiteks naiste staatuse konventsiooni puhul on teil teatavad reservatsioonid seatud äkki te võiksite meile siis edastada kirjalikult äh, oma seisukohad selle kohta ja et kas ja võiksite ka ühtlasi öelda, et millised inimõiguste kaitse valdkonnad veel on praegu problemaatiliselt ja nüüd ma annaksin sõna härra Vilgile, kes võtab kokku selle arutelu meie võtsime inimõiguste rikkumiste kohta Saudi Araabias detsembris kaks tuhat seitse vastu oma resolutsiooni, tegemist oli inimõiguste küsimusi puudutava resolutsiooniga keskendus see naisõigustele ja äh, tuleb äh, meil arvesse võtta ka seda, mida härra Vilke on öelnud, et te rääkisite sellest, et äh, selles riigis rikutakse inimõigusi mitmel tasandil, kuid viitasite ka sellele, et praegu on õige aeg võtta inimõiguste põhisem lähenemine läbirääkimistel Saudi Araabiaga nii et ma paluksin võib-olla, et fraktsioonid võiksid äh, mõelda sellele, et kas ei oleks aeg kokku tulla selleks, et võib-olla kirjutada uus resolutsioon Saudi Araabia kohta, võttes arvesse neid positiivseid arenguid, mis on toimunud Saudi Araabias ja äh, arvestades seda, et äh, Euroopa Liidu delegatsioon kohapeal on suutnud suhteliselt edukalt oma tööd teha, härra Vilgemann suur tänu, suur tänu, härra Bassini, härra Alessandrinis, suur tänu teile, teie ekstsellents, suursaadik, nende märkuste eest. teinekord satun ma mõneti meelehärmi, kui äh, ma äh, vaatan seda, kuidas äh, mitmed valitsused üle maailma mõistavad hukka inimõiguste rikkumised Saudi Araabias ja võrdlen neid äh, sellega, kui sagedasti Euroopa Komisjon, äh, mitmed välisministeeriumid Euroopas üle maailma kritiseerivad teisi riike ja teevad seda palju sagedamini kui Saudi Araabia suhtes. jah, igasugused eraviisilised dialoogid on äh, Äh, kasulikud, kuid äh, rõhk siiski sõnal eraviisilised dialoogid, kui äh, te räägite sõpradega, siis tegelikult sõbrad alati ju võtavad tõsiselt seda, mida te neile soovitate. ma ei tea, kas Saudi Araabia selles mõttes meie sõber on ja kas tõsiselt võtab seda. Saudi Araabia on teinud avalduse selle kohta, et nad vahistasid ühes erakodus kolmkümmend Etioopiast pärit kristlast äh, Äh, ja kuigi on lubatud sellised eraviisilised usukogunemised, äh, vahistati need inimesed ja veel kuu aega tagasi olid nad jätkuvalt vangistuses, vaatamata sellele, et paljud on nende vabastamist nõudnud. Al-Kashgari kohta mm, tegelikult on minu info teistsugune kui teie oma, minu viimased teated tema kohta on nädala vanused, ta on siiski, äh, vähemalt nädal tagasi oli ta isoleeritud vangistuses, tal ei ole olnud mitte mingisugust kokkupuudet suhet äh, kellegi teisega ja Saudi Araabia seadusandluse kohaselt tegelikult ei ole mingisugust põhjendust, miks ta peaks olema vangis ja öö, äh, ei ole näha ka seda, et öö, äh, et tegelikult oleksid, oleks tahetud tema olukorda lahendada nii, et kõige hullem karistus ei viidaks ellu. nüüd surmanuhtlus, Saudi Araabia on pidevalt hääletanud vastu ÜRO Üldassamblee resolutsioonidele, kus nõutakse surmanuhtluse tühistamist ja Saudi Araabia ütleb, et šariaadi kohaselt see ei ole võimalik, aga näiteks šariaat ei näe ette karistusi äh, narkokaubitsemise ja narko kasutamise kohta. Ähm, ja ma arvan, et me peaksime esitama Saudi Araabia valitsusele võib-olla palve, et nad võiksid üle vaadata Äh, selle, et äh, surmanuhtlus määratakse, just nimelt, vabandust, määratakse ka äh, narkokaubitsemise puhul. see ei olnud, see ei ole olnud sugugi heidutava iseloomuga seadusesäte. ma tean väga paljusid selliseid juhtumeid, kus inimesi on piinatud nii kaua, kuni nad tunnistavad üles midagi, mida nad võib-olla ei olegi teinud Saudi Araabia on üle läinud nüüd sellele, et eh, need hukkamised viiakse mitte peaväljakutel läbi, vaid vanglates. Eh. Saudi Araabias on väga kaua olnud probleemiks see, et eh, inimesi, kes surmanuhtlust ootavad, ei saa enne oma hukkamist kokku oma omaksetega, et nendega hüvasti jätta lisaks sellele on summa, surmanuhtlusega karistavate kuritegude hulka lisatud kolmkümmend uut äh, kuritegu, mõned nendest ei olegi vägivaldset iseloomu, nii et kiiresti tuleks see seadusandlus ja need uuendused ka üle vaadata. nii palju siis nende erinevate punktide kohta, mis on täna tõstatatud, ka mina ootan pikisilmi äh, seda uut perioodilist ülevaadet äh, viimasest on möödas neli aastat, Human Rights Watch organisatsioon ei saa riiki siseneda, me oleme palunud mitu korda juurdepääsu riigile, aga meil ei ole seda sisse, sissesõiduõigust antud. suur tänu, ütleb proua esimees. ma arvan, et me nüüd kõik teame palju rohkem olukorra kohta Saudi-Araabias lisainfoks ütleksin nii palju, et see universaalne perioodiline ülevaade, mille ÜRO Julgeolekunõukogu koostab äh, oma teises voorus, see peaks tulema oktoobris kaks tuhat kolmteist. ja mina selle allkomisjoni esimehena paluksin, et võib-olla me enne kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tärmini kukkumist äh, mõtleksime sellele, millist toetust me võiksime äh, Saudi Araabiale anda selleks, et inimõiguste olukord paraneks. suur tänu kõigile! ja nüüd viimane päevakorrapunkt, kallid kolleegid. nimelt arvamuste vahetus Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajad käsitleva soovituse kohta, mina olen raportöör selles küsimuses ja nii meie allkomisjoni raportöör ja par-, ja parlamendi raportöör on proua Andrik Jeene ja meie esimene arvamuste vahetus toimus kahekümne kuuendal aprillil meie komisjonis. ja kuivõrd äh, komisjon ja nõukogu on meile väga vähe aega jätnud äh, asja arutamiseks, äh, on kahjuks meil tõesti väga vähe aega sellepärast et see eri, inimõiguste eriesindaja nimetatakse ametisse juba juunis. proua Andrikiene on kõigile fraktsioonidele ja variraportööridele saatnud äh, palve esitada omapoolseid soovitusi sellesse äh, soovituse projekti andsime endast parima, et vastata teie palvele, kuigi tegemist oli istungitevaba nädalaga, aga võib-olla siis annate teie, proua Andrekiene, nüüd ülevaate selle kohta, mis on vahepeal juhtunud ja siis ma omalt poolt ka kommenteerin. Thank you Thank... suur tänu, suur tänu mm,, proua esimees. esimene arvamuste vahetus toimus kahekümne kuuendal aprillil selle soovituste projekti üle ja esimene projekt äh, saadeti ka koordinaatoritele äh, kõikides poliitilistes fraktsioonides. ettepanekute tegemise tähtaeg oli eelmise nädala reede ja ma olen väga tänulik äh, meie esinaisele Barbara Lohpilile tema panuse eest. me oleme juba osa teie ettepanekutest soovituste projekti sisse viinud, mida teile nüüd ka laiali jagatakse, kolleegid. võimalik, et tulevikus me võtame vastu ka suulisi muudatusettepanekuid, nagu kodukord ette näeb ja suuliste muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne seitsmes, kuna hääletus väliskomisjonis on kavandatud kahekümne esimesele maile meie Strasbourgi täiskogu nädalal. oluline on seejuures teada saada ka nõukogult välisteenistuse, milline on nende ajakava. kuna inimõiguste paketi vastuvõtmine nõukogus lükatakse edasi, mis tähendab seda, et me saame lisaaega juurde ja meil on võimalik seda arutada ka väliskomisjonis enne hääletust projekti üle. põhiküsimusi teile juba tutvustati kahekümne kuuendal aprillil. seega minu peamised mõtted on järgmised. kui Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajad äh, ametlikult nimetab ametisse nõukogu, ja selleks on vaja kvalifitseeritud häälteenamust nõukogus. ja otsuse aluseks on Euroopa Liidu kõrge esindaja ettepanek. eriesindaja peaks tegutsema ja rääkima Euroopa Liidu nii nimel, mitte kõrge esindaja, mitte ainult nõukogu nimel, vaid kogu liidu nimel. teiseks selleks, et suurendada eh, mandaadi läbipaistvust ja aruandluskohustust, tegime ettepaneku korraldada ka arvamuste vahetust suletud uste taga äh, väliskomisjoni ja inimõiguste allkomisjoni ühiskoosolekutel enne hääletust või ametisse nimetust nõukogust. mitte nii, nii nagu Äh, oli välja pakutud välisteenistuse poolt edastatud projektis pärast ametisse nimetust ja enne, kui see isik oma töökohale asub. kolmandaks, oma soovituste projektis me räägime ka poliitika eesmärkidest ja meie soov on saavutada järgmine suurendada äh, sidusust, mõjusust ja läb-, nähtavust äh, inimõigustele ja demokraatiale. me soovime, et Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja oleks kõrgetasemeline partner oma vastaspartneritele kolmandates riikides ja rahvusvahelistes organisatsioonides. et äh, ta saaks teha koostööd ka ÜRO Üldassamblee ja Inimõiguste Nõukoguga ja ka asjaomaste piirkondlike organisatsioonidega. meie ettepanek on, et Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja äh, peaks juhtima kõrge taseme inimõiguste dialoogi ja konsultatsioone kolmandate riikidega. rääkides eriesindaja mandaadist, see, me mõistame ja arvestame, et eriesindaja tegutseb küll kõrge esindaja alluvuses, kuid samas meie ettepanek on anda erisindajale tugev, sõltumatu, paindlik mandaat, mida ei kitsendaks spetsiifilised temaatilised kohustused, kuid mis võimaldaks eriesindajal tegutseda kiiresti ja tulemuslikult oma soovituste projektis ütleme, et mandaadi aluseks peaksid olema põhimõtted, eh, mis lähtuvad Euroopa Liidu inimõiguste poliitikast ja Euroopa Liidu vastavatest suunistest. Äh, selle kohta on pikk teemade loetelu olemas. ja me ütleme, et, et eriesindajal peavad olema ka vajaliku, vajalik kvalifikatsioon, oskused, kogemused Äh, ja ka eelnev töökogemus inimõiguste valdkonnas. Äh, kui me räägime nüüd äh, tema mandaadi pikkusest, siis meie ettepanek on nimetada eriesindaja kaheks kuni kaheks ja pooleks aastaks, et tagada järjepidevus ja et eriesindaja mandaati võib ükskord pikendada. me samuti ütleme, et eriesindaja peaks töötama tihedalt koostöös Euroopa Liidu delegatsioonidega, inimõiguste kontaktpunktidega ja nii edasi ja tegema koostööd ka vabaühendustega, ekspertidega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes tegutsevad inimõiguste ja demokraatia valdkonnas. see oligi meie projekti sisu, põhipunktid. ja lõpetuseks tahan meenutada kolleegidele, et kui me hakkasime arutama Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja nimetamist, siis me käivitasime selle arutelu juba aastal kaks tuhat üheksa. seda on mainitud ka meie iga-aastases aruandes inimõiguste olukorra kohta maailmas, mis võeti vastu kahe tuhande kümnendal aastal ja nüüd lõpuks on see ettepanek ka tegelikkuseks saamas. ja ma loodan kõikide fraktsioonide toetusele meie kojas ja ma loodan, et kui me tõesti soovime mõjusat äh, kooskõlastatud inimõiguste alaste poliitikat, siis see eriesindaja ametikoht ja mandaat on hädavajalik. suur tänu, proua Andrikene, härra Bronskis. tänan, ma avaldan täielikku solidaarsust ja toetust kolleeg Andrikene sõnadele ja selle projekti kirjelduse. ma tahaksin teile meenutada aldepoolset algatust. see puudutas kirja, mis saadeti baroness Ashtonile, millele kirjutas alla Verhofstadt, Macmillan Scott ja ma ise. ja selles kirjas me tõime esile, kui kriitiliselt tähtis on Euroopa inimõiguste eriesindaja kohta, et me igati toetame seda mõtet me ei soovi, et te seda sõna-sõnalt üle kordaksite, kuid kui te lubate, ma meenutan teile paari asja, ma tahan rõhutada, et palju rohkem tuleb ära teha selleks, et inimõigused oleksid läbivaks hõbeneidiks kõikides Euroopa Liidu tegevuspoliitikutes ja seetõttu eriesindaja tuleb nimetada ametisse, et suurendada Euroopa Liidu inimõiguste poliitika nähtavust ja mõju et äh, parandada Euroopa Liidu inimõiguste poliitika sidusust, edukalt ellu viia inimõiguste paketti ja võtta vastu enne suve kaasa arvatud inimõiguste deklaratsioon ja tegevuskava. ja oluline, et Euroopa Liidu eriesindajal oleks ka rahvusvaheline profiil, et tal oleks vajalikud kogemused ja et ta tõestaks oma pühendumust inimõiguste teemale edukas eriesindaja saab olema mitte ainult usaldusisikuks Euroopa Liidus, vaid tal peab olema mõjuvõimu ka väljaspoole teadmisi humanitaarõigusest, et ta saaks eh, tulemuslikult tegutseda suhetes oma rahvusvaheliste partneritega. see nõuab kollegiaalsust ja kõikide fraktsioonide poolset heakskiitu. ja lubage teile meenutada, et sellel kirjal kirjutasid alla Guy Verhofstadt, Macmillan Scott ja mina Eh, Donskis äh,. härra Donskis, kuulates teid, ma mõistan, et teie kirja sisu ei ole vastuolus meie ettepanekuga, see oli teile teadmiseks, härra Donskis, ja see oli teile teadmiseks ja väga tugev toetusevaldus selle kohta, et ka täiendavaid algatusi tehti eh, sellesama teema rõhutamiseks, me räägime ühel ajal samast küsimusest. Äh, I will be speaking in Portuguese, if you don't mind today. Ok. So, just give a, a few seconds. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado à nossa relatora, a, a senhora... Suur tänu. Suur tänu meie raportöörile proua Andrikienele. tema raport ja tema soovitused esindavad igati meie seisukohti ja mitmed meie murepunktid leidsid äh, kalastamist ka meie arvamuste vahetuse käigus ja ka selle soovituste projekti sisus, seega me teame, et väga paljud murepunktid on leidnud kajastamist ja on kaasatud sellesse projekti. praegusel etapil on oluline rõhutada Euroopa komponenti Äh, ja võib-olla hiljem on võimalik siiski leida tunnust, tunnistust ka sellele, et me töötame õiges suunas. ma nõustun sellega, mida ütles härra Donskis uh,. Uh, de... me toetame seda inimõiguste eriesindaja ametisse nimetamist ja me oleme juba välja selga, välja öelnud, mis probleeme meil võib olla selle inimõiguste eriesindaja ameti nimetamisega, nimelt see, et sellega võib kaasneda see oht, et inimõigused ei ole läbivaks teemaks ka teit-, teistes poliitikates, see peaks aga nii olema. tuleb tagada, et on seosed välispoliitika ja sisepoliitika vahel ja et inimõigustele viidataks kogu aeg ja läbivalt äh, ja et neid kaitstakse üle terve maailma. loomulikult äh, see sõltub otseselt sellest inimesest, kes sellele ametile asub. on väga oluline, et selleks saaks keegi, kelle profiil oleks tugev, kes äh, oleks aus äh, ja avatud ja otsekohane nii vabakondade kui ka meie institutsioonide suhtes, ka sealhulgas parlamendi osas Euroopa Parlament on ometigi Euroopa demokraatia kants ja seepärast on väga oluline, et meie seisukohad oleksid kõigile teada. ja ma tahaksin lisada äh, sellele et äh, sellele arvamusele, proua Andrikene arvamusele seda, et Euroopa Parlament peab ära kuulama inimese, kes sellele ametikohale on, on valitud, äh, välja valitud ähm, ja me tahaksime teada, millised on tema konkreetsed plaanid inimõiguste kaitsel üle terve maailma ja olen üldiste suunistega nõus selle inimese profiili osas. ja veel üks väga oluline punkt on väga oluline, et äh, sellel isikul oleks ka piisavalt vahendeid oma töö ette, eh, vabandust, täideviimiseks ja ma arvan, et ma läheksin natukene kaugemale sõnastuses, kui praegu on arvamuses kirjas eh, eriesindaja ähm, büroos peab olema piisavate ekspertteadmistega inimesi, need võivad tulla kas vabaühendustest või olla muidu eksperdid, sellepärast et üsna tihti Euroopa Parlamendi saadikutena oleme silmitsi probleemiga, et meil ei ole usaldusväärset infot, üsna tihti on inimõiguste osas vasturääkivad äh, Ähm, infoküllud, mis meieni jõuavad ja ma arvan, et selline eriesindaja ametkond äh, võiks aidata oma tööd natukene paremini teha ja natukene usaldusväärsemat infot saada. ja põhjenduspunkti D lisaksin ka omalt poolt äh, nimelt öeldakse, et eriesindaja peaks suurendama Euroopa Liidu inimõiguste poliitika profiili nii-öelda. minu meelest kõigepealt tuleb mõelda sõnale eh, koherentsus, järjepidevus selles tekstis, mitte ainult järjepidevust ei ole meil vaja, eh, kõigepealt tuleb tagasta, tagada see, et see järjepidevus on olemas ja siis hakata rääkima poliitika nähtavusest. ja välispoliitika loomulikult me peame tagama kõikidele julgeoleku terves äh, maailmas, see on meie peamine eesmärk. ja nüüd äh, artikkel üheksa punkt A äh, reas üks äh,, siin on väga palju olulist öeldud. mitte ainult eriesindaja äh, ülesannete kohta horisontaalsete tegevuste puhul, vaid ka see, et tema peaks koostama soovitusi. see osa nende soovituste loomine, see eriti OSCE kontekstis on põhimõttelise tähtsusega. ja veel äh, probleeme, neid probleeme on palju iseenesest, äh, aga kõige olulisem on see, et äh, neid asju, mille eest peab eriesindaja võitlema, on palju. sinna peaks lisama õigusriigi põhimõtete eest võitlemise, võitluse äh, äh, omavolilise karistamise vastu. ning lisaks sellele on väga palju räägitud sõnavabadusest ja usuvabadusest, lastekaitsest äh,, minu meelest on siit äh, nimekirjast puudu diskrimineerimise vastane võitlus, äh, kas siis soopõhine või usupõhine või ja nii edasi. punktis I selles samas lõikes äh, tahaksin ma ühte asja selgitada kui me ütleme, et äh, me peame panustama sellesse, et inimõigused ähm, oleksid läbivaks jooneks kõikides teemades ja kõikides Euroopa Liidu poliitikates, selles osas ma olen põhimõtteliselt nõus sellega, mida siin on öeldud. loomulikult on see meie eesmärk aga me räägime siin ka kõigidest Euroopa Liidu institutsioonidest, kas me sealhulgas peame silmas ka iseend, sest me oleme ka ju Euroopa Liidu institutsioon, nii palju, et võiks äh, lahti kirjutada, kas me mõtleme ainult nõukogu ja komisjoni või mõtleme ka Euroopa Parlamenti. ja peame mõtlema sellele, et milliseid äh, soovitusi siis me iseendale teeme. miks ma sellest räägin? sest mulle tundub, et siin võib äh, tekkida teatud segadus ja vasturääkivus nüüd äh, punkt G. nagu ma ütlesin, eriesindaja peaks meie meelest aruandlus, aruandeid tegema parlamendi ees pidevalt inimõiguste olukorra kohta äh, maailmas, aga on väga oluline selle juures, et eriesindaja annaks meile pidevalt ka ülevaated selle kohta, mida ta kavatseb äh, hakata ellu rakendama nii et ta ei tule siia ainult infot jagama meiega, vaid tal on ka kohustus äh, teatud meetmed ellu viia, neid ta peab tutvustama parlamendis. nii palju sellest minu poolt, ülejäänu osas äh, tahaksin tänada ta Äh, meie raportööri, te olete teinud äh, ära suurepärase töö, teie, meie fraktsioon toetab teid ja mina isiklikult ka toetan teid, äh, kui te võtate vastu minu soovitused ka ja loodetavasti see soovitus võetakse parlamendis vastu ja teised institutsioonid sellest ka lähtuvad. suur tänu, nüüd härra Gžip on palunud veel soov, sõna ja kui on teisi parlamendisaadikuid, siis palun. kui härra Gžip on sõna saanud, siis härra Swan saab järgmisena sõna suur tänu, härra esimees. maailm muutub kiiresti, meie peame reageerima kiiresti äh, muudatusettepanekute esitamiseks, meil seekord on väga vähe aega, eriti äh, suur tänu proua Andrikienele selle ähm, arvamuse projekti eest, mille te meie esitasite, see on suurepärane dokument, tõesti äh, hästi tehtud, äh, aga kindlasti on ka seda võimalik täiendada teatavate elementidega. sest et me kõik äh, läheneme eri esindajatele erinevast vaatevinklist tihti tekib nimelt selline asi, et me ootame nendelt igasuguseid asju ja koormame nad üle igasuguste kohustustega nii et ma arvan, et enne kui äh, me neile need kohustused peale paneme, peaksime me ikkagi mõtlema, kas on võimalik ühel inimesel kõik need ülesanded täita. ei saa üle koormata äh, neid eri esindajaid. nii et meil on tõsist arutelu vaja selle kohta, et millised äh, tema ülesanded peaksid olema. ärgem unustagem ka seda, et see isik peab tegutsema vastavalt institutsionaalsele ja lepingulisele Euroopa Liidu struktuurile, nii et ka see asi tuleb kõigepealt lahti rääkida ma tervitan seda proua Andrikiene raporti äh, projekti, see on nimelt minu meelest väga ambitsioonikas, me olemegi ambitsioonikad ja ootame väga palju nendelt inimestelt, kes neid ameteid täitma hakkab. ja ma arvan, et see inimene peaks äh, olema piisava äh, prestiižiga tänu oma senistele tulemustele ja haridusele. meil on väga palju näiteid selle kohta, et me oleme loonud väga palju ametkohti ja ootame inimestelt väga palju, lootused on kruvitud kõrgele. ja tegelikult tihti on nii, et see inimene on lihtsalt äh, liiga väike selleks, et kogu see lootuste koorem välja kanda. nii et ma arvan, et me peaksime leidma ikkagi väga tugevate õlgadega inimesed sellele ametikohale ja väga oluline on äh, leida õige inimene sellele kohale. kuid siis on muidugi väga oluline määratleda ära ka selle eriesindaja ja välisteenistuse vahelised suhted mõistagi tahame me saada usaldusväärset infot inimõiguste olukorra kohta maailma eri nurkades ja teinekord see info tekitab meis kõhklusi. Euroopa Liidu delegatsioone on aga väga paljudes äh, delegatsioonidest, kellele tänu me saame äh, infot kontrollida läbi siis välisteenistuse või nende delegatsioonide, et kas meieni jõudnud info on õige või ei. lisaks sellele on veel terve rida öö, mm, äh, vabaühendusi, kellelt me saame öö, asjakohast äh, konkreetset teavet äh, inimõiguste olukorra kohta. ja veel natukene tahaksin rääkida ombudsmani rollist. ombudsmani ametikohad on väga olulised, liikmesriikides on ombudsmanid juba ametis, aga ka kolmandates riikides ega me alati ei ole võib-olla rahul äh, selle ombudsmani äh, töö äh, kohustuste ja struktuuriga mm, erinevates riikides, aga nendes riikides, kus juba ombudsmani ametikoht on, oleks küll rumal, kui me jätaksime tema ameti kasutamata. me peame ju ometigi toetama inimõiguste kaitsel kõige paremat öö, tava Äh, oluline on oluline on see, et meie reeglid äh, ei, et neid võetaks ka kuulda, aga võib-olla kõige parem on siis, kui äh, osapooled omavahel häid tavasid jagavad ja see on võib-olla kõige parem soovitus. suur tänu, härra Gžip, ütleb proua esinaine. tegelikult aeg on juba läbi.